Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, mu daamid ja härrad. kõige tähtsam kolleeg on juba kohal. nimelt raportöör on siin, nii et me saame alustada. ja Eesti kabiin tervitab oma kuulajaid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. nii, et nüüd i must tell you very honestly but let us go to the first item niisiis tuleme oma esimese päevakorrapunkti juurde siin päevakorras mis meil on täna ette nähtud nimelt muidugi kõik küsimused on väga tähtsad, aga see äh, esimene on omaalgatuslik raport meie komisjonilt, ITRE komisjonilt. ja äh, raportööriks on Algirdas Saudargas. Rahvaparteist Leedust. ja teie omalt poolt olete esitanud kaheksasada kakskümmend üks muudatusettepanekut härra Saudargase raporti eelnõule ja tahan öelda, et variraportöörid kohtuvad täna hiljem selleks, et kokku leppida kompromissettepanekute üle meil on ette nähtud üks tund aruteluks, isegi pisut vähem, sest me peame siis hakkama hääletama ja seda täpselt kell kümme. ja ma loodan, et siis on kõik istekohad ka hõivatud saadikutega ja pilt on palju parem kui praegu. nii et kui nüüd keegi öö, äh, on veel kuskil laokil, siis palun kella kümneks kutsuge nad siia kokku nii et kolleeg Saudargas, teil on nüüd viieks minutiks sõna. Eh, ma tänan, härra esimees, kallid kolleegid. Eh, kõigepealt ma tahan eh, avaldada teile tunnustust ja tänada teid selle huvi eest, mida te näitasite üles minu raporti vastu. jah, tõesti üle saja muudatusettepaneku ja see näitab, et tõesti suurt huvi tuntakse teema vastu. energiajulgeolek on väga aktuaalne teema. seda kajastatakse meedias pea iga päev. ja kõik on arusaadav. kõigepealt mõned väga üldise iseloomuga märkused meie strateegia kohta, kuidas me hakkame muudatusettepanekuid käsitlema. loomulikult me üritame Äh, arvestada kõikide panusega, aga füüsiliselt paraku ei ole see võimalik äh, kõigile ühesuguse tähelepanuga läheneda. ja tuleb tähelepanu sellepärast koondada peamistele teemadele. ja mõned pisemad sellised ääremärkused äh, jah, võib-olla jäävad tähelepanuta, peatähelepanu läheb meil peateemadele. meie peamiseks ülesandeks siin parlamendis minu arvates on käsitleda ja jõuda sügavale ja ulatuslikule konsensusele erinevate fraktsioonide vahel. ja me oleme kõike seda ju juba korduvalt teiega arutanud ja veel üks üldine märkus. aga sellega ma tulen ka juba teema juurde, nimelt alguses me räägime Energialiidust ja Energialiit eh, siin meie parlamendis eh, juba on tutvustamisel. Eh, nii et me oleme arutanud nagu sellist eh, sihtmärki, mis kogu aeg liigub eh, aga ta on täiesti olemas, nii et minu eesmärgiks oli ka energialiitu minu raportis käsitleda. aga äh, kui me käsitleme muudatusettepanekuid, siis meil on vaja ennekõike pöörata tähelepanu energiajulgeolekule ja seda Energialiidu kontekstis. ja konkreetsemad aspektid Energialiidu puhul juba jätta meie edasisteks aruteludeks ja veel üks märkus. see puudutab energiakasutuse efektiivsust. jah, kallid kolleegid, kõigile on selge, kuivõrd tähtis on energiakasutuse efektiivsus ja neid muudatusettepanekuid, mis seda teemat käsitlevad, võtame väga tõsiselt ja me üritame võimalikult palju raportisse sisse panna ja seda konteksti aga energiakasutuse efektiivsus ei ole absoluutne sihtmärk. jah, eh, palju on räägitud, et eh, parim tõhusus, eh, parim, kõige tõhusam energia on kasutamata energia. jah, selline naljakas näide, aga kui juurdepääs energiale puudub või see energia ei ole taskukohane, siis mis tõhususest saab juttu olla? jah, energiajulgeolek peab käima paralleelselt energia tõhusa kasutamisega ja e, loomulikult me ka seda teemat käsitleme kõikjalt. nüüd heterogeenne energia tootmine on veel üks teema, mida ma tahan käsitleda. jah, energiaallikate kombinatsioon kuulub liikmesriikide pädevusse. aga teisalt jälle liikmesriigid peavad kavandama oma lähenemisviisi, koordineerides neid teiste liikmesriikidega, siingi on meil vaja leida kompromisse. E, mitte mingil juhul e, me ei taha tungida sellesse liikmesriikide pädevusse, aga ka selle teemaga tuleb meil tegeleda ja täpsustatud oma lähenemisviisi ja lõpetuseks välismõõde. meie raporti, raportis on kirjas, et on vaja töötada lähenemisviiside kallal. me palume, et komisjon täpsustaks oma strateegiat, kuidas ühishanke mehhanism võiks välja näha ja nii edasi, meil on vaja koos selles suunas tegeleda ja kuidagimoodi ei kahjusta see liikmesriikide suveräänsust või mida iganes. nii et meil on terve rida küsimusi, mis vajavad läbiarutamist ja ma ootan pikisilmi nüüd seda arutelu kolleegidega ja variraportööridega. tähtis on, et meil oleksid võimalikult laiaulatuslikud ja põhjalikud kompromissid tulemuseks. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd kolleeg Pohe sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna kui variraportöör. aitäh, härra juhataja, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, mis oli kindlasti üsna keeruline, arvestades neid kaheksasadat ja enamat muudatusettepanekut. see näitab, et energiajulgeolek on oluline küsimus ja suur väljakutse ning äh, suur muudatusettepanekute arv kinnitab seda. energiajulgeolek on keeruline teema ning mul on hea meel, et meie arutelu ei piirdu fossiilenergia kandjate tarnimisega, nagu oleks võinud alguses arvata ja et arutelu läheb laiemaks. kompromiss ja kompromissi nii-öelda visand, mis meie ees on, näitab, et me peame vaatama mitte üksnes lühikest perspektiivi, vaid, vaid mõtlema ette pikemalt. muudatusettepanekud näitavad, et energiajulgeolek on küsimus, mille me peame ise lahendama ja, ja et võtmed nende lahenduste leidmiseks on meie käes nii Euroopa Liidu tasandil kui ka siseriiklikult. mul on hea meel, et kompromiss, kompromisside hulgas või kompromissi nii-öelda suundade hulgas on energiatõhusus ka mm, läbi energiatõhususe me saame parandada oma, oma energiajulgeolekut ning loodan, et variraportööride koosolekul täna pärastlõunal jõuame kompromissideni olulistes küsimustes selleks, et, et lahendada selle suure muudatusettepanekute arvu probleem. üks asi, mida tahtsin puudutada veel, on taastuvenergia lisaks energiatõhususele, aga igal juhul meie lähenemine on positiivne. Of... Um, ja nüüd ECR fraktsiooni nimel Ashley Fox, palun. suur tänu, härra esimees. ma alustan sellest, et tänan raportööri eh, kompromissettepanekutega tehtud töö üle. niivõrd palju oli muudatusettepanekuid ja ma saan aru, et tegemist on väga aeganõudva tööga paraku see, et meil on nii palju muudatusettepanekuid, kus kutsut-, kutsutakse üles niivõrd palju individuaalseid meetmeid kehtestama, tegelikult viib äh, raporti fookusest välja. me ei taha ju jõulupuud, kus igal äh, saadikul on oma ehe üleval jah, kui ma mõtlen, milliseid muudatusettepanekuid esitati, siis eh, tuleb ikkagi vaadata, mida meil õnnestub nendega saavutada ja tege-, tegemist on ju raportööril väga mõistliku raportiga ja tähtis on, et see mõjutaks maksimaalselt komisjoni tegemisi. näib olevat laiapõhjaline konsensus selles, et on vaja süsteemide vahelisi ühendusi parandada ja on vaja ühtse energiaturu väljakujundamisega edasi liikuda. see toob kaasa energiajulgeoleku tugevnemise Euroopa Liidus tõus ja sellepärast eh, on komisjonil vaja tegutseda ja teistelgi asutusel tegustada selleks, et infrastruktuuri rohkem investeerida nende projektide kaudu, mis ühishuvi pakuvad. ja meil on vaja kinni pidada nendest laiapõhjalistest põhimõtetest ja mitte laskuda üksikasjadesse. on vaja välja tuua need valdkonnad, kus tuleb rohkem tööd ära teha selleks, et ühtne siseturg lõpule viia. et ajapikku me eh, saame lubada juba sellel ühtsel siseturul ise toimida kümne aasta pärast me peame suutma ähm, äh, äh, ka selles olukorras, kus Putin kõik gaasikraanid kinni keerab, ellu jääda, sest see ei ole meile enam tähtis, sest meie turuks on kogu maailm. ja ma tervitan seda kurssi, mis on võetud kompromissettepanekutega, eesmärgiks on olemasolevate õigusaktide täielik elluviimine kõikides liikmesriikides ja iseäranis kolmanda energiapaketi elluviimine. ma tervitan neid kompromissettepanekuid, mis arvestavad tehnoloogia neutraalse lähenemisviisiga ja võimaldavad liikmesriikidel täielikult ära kasutada omamaised energiaresursid, samas välja töötada uusi tehnoloogiaid nende jaoks peame olema ettevaatlikud mõnedes küsimused, näiteks kompromiss kuus, kus räägitakse et dekarboniseerimine energiaallikate kombinatsiooni puhul eh, tugineb taastuvatele energiaallikatele põhiliselt. me ei saa rääkida eh, tehnoloogilisest neutraalsusest ja eh, turu tähtsusest ühes lõikes ja siis juba järgmises lõikes öelda, et energiasüsteem peab tuginema taastuvatele energiaallikatele. nii see ei hakka olema, vähemasti mitte enamikes riikides. ja väga tähtis on ka, et see ei ole üldse meie küsimus, energiaallikate kombinatsioon on ikkagi liikmesriikide pädevuses. me räägime ka sellest, kuivõrd tähtis on eh, vastu võtta NIS direktiiv õigeaegselt ja ka eh, pakett, mis jääb, eh, mis näeb ette kolmsada viisteist miljardit. Ah, Need on head sammud, aga mitte kogu vastus liikmesriikidel on vaja rohkem teha koostööd julgeoleku vallas ja rahastamine peab tulema ka muudest valdkondadest. Eh, lihtsalt ei piisa sellest ümber paigutada rahalisi vahendeid Euroopa Liidu eelarvest ja võtta neid näiteks uurimis- arendustegevuse realt. ma tänan, kallis kolleeg ja nüüd variraportöör Aldelt, Morten Helbek Peterson, palun. ma tänan ja kõigepealt loomulikult tänu raportöörile selle tohutu töö eest. ma pean ütlema, et ma ei kadesta raportööri tööd, ta peab kõik need ettepanekud muudatusteks kokku viima ja see on tohutu hulk materjali. samas on ka palju kattumist, ühisosa, nii et ma olen üsna optimistlik, et me suudame kokku leppida sellel tähtsal teemal. aga ma puudutaksin mõningaid tähtsamaid aspekte muudatusettepanekutes, mis minu arvates on eriti olulised kõigepealt küberjulgeolek, siin me tegime eh, muudatusettepaneku üks kuus kuus, kus me juhtisime tähelepanu vajadusele tagada, et arukad võrgud, energiavõrgud on ka kaitstud, sest me näeme, et üha keerukamaks muutuvad küberrünnakud kõikjalt maailmast. ja on vaja tagada, et meil oleks tugev reageering sellistele väljakutsetele ja ma loodan, et meil õnnestub ka ühisosa leida tagamaks, et Euroopa Liidul on olemas instrumendid selleks, et võidelda nende suurte väljakutsetega, nagu näiteks Euroopa Küberkuritegevuse Keskus, mis omas ma piisavalt rahalisi vahendeid, et selle väga ohtliku nähtusega võidelda. teiseks juhtimise küsimused, seegi on kõigi jaoks väga prioriteetne teema jah, Energialiidu ettepanekud käivitatakse ja homme neid tutvustatakse meil ja tähtis on, et meie ühine julgeolek on meil kõigil südamel, et me teeme selle nimel üha rohkem koostööd ja loomulikult on vaja täita oma kohustused, olemasolevad õigusaktid täielikult ellu viia, nagu näiteks kolmas energiapakett ja sellega tagada ühesugusemad eeskirjad, parem turg tarbijatele ja äriühingutele ta paremini toimiks ja tähtis on ka eh, kinni pidada energiakasutuse efektiivsuse eesmärkidest ja vähendada meie energiatarbimist üldiselt ja sellegi kohta on meil muudatusettepanekud tehtud ja ma loodan, et me töötame nende kallal edasi, eriti kolm, üks, viis nüüd, mis puudutab rahastamise poolt, siin on vaja tagada, et Junckeri plaan tõesti ka tulemusi annab jah, me teame, et rahalised vahendid on olemas, erasektoriski on nad olemas ja ka palju projekte on. nüüd meie eh, ülesandeks on need kõik kokku viia ja eh, tõesti edendada projekte ja muuta nad ka rahastatavaks, aga selleks on meil vaja rahastamise struktuuri, mis võimalikult hõlpsaks muudab ka taotluste esitamise äh, finantseerimiseks ja siis ka heakskiidu saamise finantseerimiseks. stabiilne regulatiivne raamistik on vajalik kõigeks selleks ja tähtis on, et kapital tõesti saaks töötada. see on meie jaoks tähtis teema ja ma juhin tähelepanu muudatusettepanekule kakssada kuus, kus me seda teemat käsitleme. ja lõpetuseks töökohtade loomine, seegi on oluline teema ja hea, et et mitmed muudatusettepanekud selle on tõstatanud ja töötame sellegi kallal edasi. Eh, tahame välja tuua, et on töökohtade loomise võimalust energeetika vallas, kaugkütte, energiakasutuse efektiivsus ja arukad tehnoloogiad. tänan. suur tänu, kallis kolleeg, eh, teie märkuste eest ALDE nimel ja nüüd Roheliste nimelt saab Benedikt Javor sõna. aitäh, juhataja eh, ühinen nende kolleegidega, kes on juba tänanud raportööri härra Saudargast selle tohutu töö eest. meil on selja taga temaga ka väga sujuv koostöö. oleme jõudnud eh, kokkuleppele paljudes küsimustes, energianõudluse reguleerimine, energiajulgeolek ning äh, siin on üksteise mõistmine väga hea ja see on paljutõotav meie töö seisukoht, meie tööle tulevikus mõeldes. tahaksin puudutada paari konkreetset küsimust, mis meile rohelistena on olulised nüüd. kui me oma muudatusettepanekut esitasime, siis eh, tegime seda lähtuvalt sellest, et need üldised soovid või üldised niisugused eesmärgid, mida on raske mõõta, et neid asendada konkreetsete eesmärkide mõõdikutega, sammudega, sest kui me äh, läheme edasi soovides ühte, teist ja kolmandat, ilma et me täpselt kirjeldaksime, kuidas me kavatseme seda saavutada, siis pole niisugusel asjal lihtsalt mõtet. läbi oma muudatusettepanekute sooviksime tuua siia sisse nii palju kui võimalik konkreetseid ettepanekuid. samuti on oluline meie hinnangul äh, arvestada parlamendi varasemaid seisukohti selles küsimuses. Euroopa Parlament on võtnud vastu terve rea dokumente ja avaldanud rea seisukohti energiajulgeoleku küsimuses, sidudes selle kliimaeesmärkidega, energiatõhususe eesmärkidega, taastuvenergia kasutamise eesmärkidega ning meie hinnangul on oluline rõhutada, et see on Euroopa Parlamendi seisukoht, mis ei võimaldaks nõukogul ja komisjonil õõnestada parlamendi nii-öelda positsiooni läbi oma kavade. ning kolmas üldine märkus, mis mul on, on, puudutab seda, et meil on oluline energiajulgeoleku strateegia sobitada ja, ja siduda teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondadega. tegemist ei ole eraldiseisva või üksiku äh, strateegiaga, üksiku küsimusega, ta peab sobituma teiste Euroopa Liidu tegevuste konteksti, näiteks tegevus kliima eesmärkide saavutamise nimel ning vastavate mõõdikutega seoses, mis on juba kehtestatud. me ei tohiks lasta tekkida vastuolul energiajulgeoleku ja, ja nende mõõdikute vahel, mis meil on juba kliimamuutustega võitlemise kontekstis kehtestatud. ning konkreetsemalt veel äh, ja ma ei tee väga pikalt, tahaksin märkida, et taastuvenergia on väga oluline energiajulgeoleku saavutamisel Euroopas. ning oluline on mitte ainult turgude lõimimine taristu tasemel, vai-, vaid ka nutikate võrkude ja võrguregulatsiooni ühtlustamine liikmesriikide vahel, nii et ühendustest meil ei piisa, meil on vaja ühtset regulatsiooni ka. ning viimased kaks asja, mida tahaksin puudutada, oluline on, et energia oleks kättesaadav, taskukohane ning erinevad sõltuvusvormid välistarnijatest, mitte ainult Vene gaasist me ei räägi, vaid puudutame ka omanditi vormi ja seda, et Venemaalt pärit isikute käes on paljud võrgud. ning nüüd kolleeg Neoklis Sirikiotis, kes on nii variraportöör kui ka koordinaator, palun. aitäh. härra Saudargas on tõesti teinud siin mahuka töö ära paar lünka siiski meie hinnangul tekstis on jäänud ning need tuleks täita. näiteks energiajulgeoleku nähtav vajadus tuleneb sellest, et energia on kaup, millele, mis peab olema meile kõigile kättesaadav ning seetõttu olen teinud ettepaneku muudatusettepanekute hulgas, mille kohaselt eh, tuleb võidelda selle energiavaesuse nime all tunt-, seotuks saanud nähtusega. teiseks, lisaks meil tuleb, meil tuleb võidelda niisuguste olukordadega, kus riigid osutuvad energiaturul isoleerituks. meil on aastaid juba selle küsimusega tegeletud, aga me pole veel eriti kaugele jõudnud. nüüd maagaas Vahemere piirkonnast, Küprose aladelt. me ei saa siin rääkida üksnes Vahemere meil tuleb need allikad kasutusele võtta, see aitaks energiajulgeolekule kaasa, iseäranis Lõuna-Euroopas, kus sellega on tõsiseid probleeme ning usun, et kolleegid ei ole sellele küsimusele muudatusettepanekutes, mis puudutab äh, Vahemere idaosa, veel piisavalt rõhunud. Äh, nüüd on meil seisukohtade erinevus tuumaenergia osas, kui tuumaenergiat kasutatakse rahu otstarbel, rahu otstarbel, siis on see positiivne energia julgeoleku ning keskkonna suhtes. härra Saudargas rääkis sellest. mina võin öelda, et me ei ole päri sellega, et, et komisjoni osalus tuleks, et komisjon peaks osalema riikidevaheliste kokkulepete sõlmimise juures kui me räägime läbirääkimistest ja läbirääkimiste vormis, läbirääkimiste tulemusena sõlmitavatest kokkulepetest, see oleks meie hinnangul vale suund. hetkel, mil Euroopa Liit oma energiavarustuse küsimusi lahendab ja see on liikmesriikide pädevuses olev küsimus. ei saa me hakata riike isoleerima, ma võin nimetada näitena omaenda riiki, mis on mõnes mõttes isoleeritud ja üksi. osalus läbirääkimistel, komisjoni osalus riikidevahelistel läbirääkimistel ei ole meie jaoks vastuvõetav, oleme esitanud vastavad muudatusettepanekud komisjon ei peaks siin liikmesriikide teele ette astume neile tõkkeid looma ning ei tohiks läbirääkimisi takistada. ning vastavad muudatusettepanekud oleme esitanud. head kolleegid, palun silmas pidada kõneaega, mitte üle kolme minuti variraportööri kohta. EFTD, Darja Tamburan, kolm minutit. E aitäh tahaksin toetada seda, mida kolleegid juba märkisid selle suure töö kohta, mida, mille härra Saudargas on ära teinud. oleme põhjalikult analüüsinud muudatusettepanekuid ning meil on hea meel tõdeda, et mitu argumenti, mille meie oleme tõstatanud, on saanud ka teiste fraktsioonide toetuse nimelt, et senisest enam peaks rõhutama energiatõhusust, detsentraliseerimist, kohalike algatuste toetamist, taastuvenergia kasutamist ning energiapaketi meetmete siduvaks muutmist. tähelepanu tuleks pöörata ka transpordile ning siin tuleks rakendada meetmeid selleks, et saastet vähendada heit-, tõkkeid vähendada. tahaksin rõhutada kolme olulist faktorit. energiavalikute tegemisel ei tohi unustada sotsiaalset mõõdet ega vajadust kaasata elanikkond üleminekumeetmetesse uuele, uute energia allikate kasutuselevõtule. me ei saa seda teha ainult ülevalt alla, sundides inimestele peale mingid meetmed, me peame senisest rohkem arvestama algatusi, mis, millega inimesed ise välja tulevad kohtadel. ning oleme esitanud koos kolleegidega vastavad muudatusettepanekud. ma loodan, et paljud nendest kiidetakse heaks. teiseks, peame mõtlema üleilmselt laiemalt, sellepärast et energia ei ole mingi asi, mis on eraldi, ei ole eraldiseisev sektor. energiapoliitika küsimustes tuleb alati pöörata tähelepanu teistele sektoritele ka, näiteks ütleme põllumajandus. iga kalor, mida me tarbime oma toidus, arvestades praegust praktikat, tööstuslikku põllumajanduse praktikat Eh, iga selle toidukalori tootmiseks kasutatakse kaheksa kuni kümme kalorit fossiilkütustes talletatud energiat. nii et eh, nii et meie tegevus mõjutab ülemaailmset olukorda läbi selle ning viimane ja kaugeltki mitte kõige vähem oluline punkt, mida tahtsin puudutada, on see, et loodan, et me suudame jääda mõistlikuks ning ei hakka oma poliitikas ründama tarnijariike, sellepärast et see võiks bumerangina meile endale tagasi tulla. ja ja muuta energiajulgeoleku meie jaoks tegelikult kon-, kontinentaalse julgeoleku küsimuseks nüüd poolteist minutit ja mitte rohkem, sellepärast et sõnasoovijaid on väga palju. proua Kallas uh,. Thank you uh, and uh... aitäh ning tänan raportööri tehtud töö eest, sest muudatusettepanekuid on väga palju ning väga palju tööd seisab ka veel ees tahaksin kommenteerida paari muudatusettepanekut, mille ma ise olen esitanud. esitasin muudatusettepanekud rõhutamaks vajadust vaadata üldisemat pilti energia pakkumise ja tarnimise küsimustes, selleks et meil oleks niisugune optimaalne kulude seisukohalt lahendus. nii et e-, e-, elektri tootmise viimine kasutamise lähedale ei ole, sellel ei ole mõtet ju siis, kui teisel pool piiri on kohe olemas juba elektri tootmine, mis vajadused rahuldaks ning äh, nüüd subsiidiumid, toetused peaksid aitama meil Euroopa Liidus tervikuna minna vähema süsinikuga tootmise peale, kui riik toetab ühte tehnoloogiat, samas kui teisel pool piiri on kohe olemas eh, elektri ületootmine, siis sisuliselt on tegemist avaliku sektori raha raiskamisega, seetõttu ma arvan, et et EASA on, roll on äärmiselt tähtis, tagamaks, et eh, ühendused ehitatakse välja ning piiriülene elektrikaubandus saaks toimuda. ning et meil toimub Euroopa tasandil seire, mis on oluline energia siseturu lõpetamiseks ICT-de roll energiatõhususe ja julgeoleku küsimustes on samuti oluline, esimees katkestab. ning viimaseks on mul hea meel, et, et raportis puudutatakse ka Balti energiaturu ühendamise kava, aga sellega seoses on rakendamine eriti tähtis. aitäh, nüüd härra Kristoforu. suur tänu teile. suur tänu raportöörile tema suurepärase töö eest eriti oluline on see, et Euroopa keskenduks ähm, ähm, ähm, äh, energiajulgeolekule, tarnekindlusele. me peame garanteerima oma energiajulgeoleku, eriti võttes arvesse, et on tarnijariike, kes võivad kraani kinni keerata. on mitmeid võimalusi praegusest olukorrast välja tulla, kuid ärgem unustagem, et meil on äh, väga oluline trump eh, ehk siis eh, meil, meil on eh, ühised projektid Küprose ja Iisraeliga, mis aitaks meile teist, teisi kanaleid pidi gaasi tuua. see tähendab seda, et meil on alternatiivseid võimalusi praegusest olukorrast välja tulemiseks ja see tähendab seda, et me ei sõltu ainult sellistest riikidest nagu Venemaa, mis üritab Euroopast oma pantvangi teha. seega peame toetama eh, selliseid Euroopa Liidu liikmesriike nagu Kreeka ja Küpros ning nende naaberriike, investeerides uutesse infrastruktuuridesse, seda Junckeri programmi abil kui ka teiste poliitikavaldkondade abil, eh, et ähm, kokkuvõttes ei jääks kõigest sellest, mis siin räägitud on, et see jääks ainult tühjaks kirjasõnaks. me ei saa lubada, et ükski eurooplane jääks põhilisest äh, väärtusest nagu energia, see on ähm, kõikide põhiõigus. härra Puusek katkestab kõnelejat, sest peame edasi minna liikuma. suur tänu. aitäh, esimees sooviksin tänada raportööri väga ülevaatliku raporti ees, mis katab igasuguseid energiavaldkondi, kuid siin peab rõhutama kahte aspekti. üks neist on Venemaa pikaajaline poliitika, et ehm, Ukraina eemaldada transiitriigina gaasi transportimisel Euroopasse. ärgem unustagem kriise kahe tuhande kuuendal ja seitsmendal aastal ärgem unustagem Nord Streami projekti, võttes arvesse meie eh, seisukohta Ukraina suhtes, peab Ukraina välja, Euroopa välja töötama ehm, ühise reaktsiooni eh, ohule eh, Põhja, Ida ja Lõuna-Euroopas. teine küsimus puudutab taastuvaid energialiike. loomulikult peame toetama Eh, energialiike, eh, taastuvaid energialiike meie energiapoliitika alustalana, kuid samas on meil vaja euroopalikku lähenemist, kulutõhusat lähenemist ja peame ära kasutama ka erinevate piirkondade erinevaid võimalusi nii et eh, see, palun, et ka need küsimused raportisse pandakse meil on veel üksteist kõnelejat, ütleb esimees. keegi ei protesteeri, äh, siis äh, ma paneksin nimekirja nüüd kinni. Kelly, suur tänu teile. tänase arutelu teemaks äh, on Euroopa jul-, energiajulgeoleku strateegia. seda Äh, on paljud juba öelnud, et äh, oleme olu-, keerulises olukorras, sest oleme fossiilkütustest liialt äh, sõltuvad, mis tuuakse ebastabiilsetest riikidest. ning peame seega üritama võimalikult hästi hakkama saada, peame üritama mitmekesistada oma tarnijaid. peaksime eriti rohkem rõhku asetama Ehm, erinevaid energiaallikaid, mida kasutama, see tähendab seda, et me ei sõltu liialt gaasist, mis tuuakse kas Venemaalt või kusagilt mujalt, vaid äh, on võimalik ka muid võimalusi kasutada. see on äärmiselt äh, oluline. Äh, samuti peame kasutama oma vahendeid, eriti ka taastuvaid energialiike. meil on äh, Eh, palju rohkem võimalusi eh, kasutada energ-, elektrienergiat eh, palju rohkem, kui me seni oleme seda teinud, see aitab ka kasutada taastuvaid energialiike rohkem. ma arvan, ei tohi ära keelata ei tuumaenergiat ega kildagaasi, vaid peame rohkem uurimusi läbi viima, et töötataks välja uued tehnoloogiad, et need areneks võimalikult keskkonnasõbralikult peame eh, tegema kõik selleks, et eh, praegune keeruline olukord seina taha jääks ja peame ühtlasi mõtlema ka transpordi küsimustega. järgmisena saab sõna proua Tali. suur tänu teile, esimees. räägin lühidalt, sest meil on ainult poolteist minutit aega kuid soovin tänada raportööri ja variraportööre, sest äh, sajast äh, muudatusettepanekust äh, õiged välja valida on äärmiselt keeruline ülesanne, kui oleksin soovinud siiski mõningaid teemasid rohkem rõhutada, eriti see puudutab, see puudutab näiteks ülekandetaristut ja jaotus taristut liikmesriikide vahel. sooviksin rõhutada ka seda, et äh, strateegilise taristu ähm, äh, ülesehitamine on samuti oluline palus selleks, et lõpetada energeetiline insolatsioon liikmesriikides ja äh, see on ka muudatusettepanekus kuus kolm kaheksa lõikes neli öeldud. samuti sooviksin, et, et ülekandetaristud eh, eh, tood-, eh, loodaks ka lõunapoolsetes liikmesriikides ning samuti üritatakse integreerida selle piirkonna ähm, energiaturud, samuti garanteeritakse äh, tarnekindlus, seda on öeldud äh, muudatusettepanekus kuussada kolmkümmend üks. saaviksin rääkida ka muudatusettepanekust seitsesada kolmkümmend neli, mis räägib äh, vahend, ähm, mis räägib tarnetest Põhja-Aafrika riikidest ning samuti ka hiljutistest avastustest Vahemere idaosas ning uued torujuhtmed aitaks parandada olukorda eh, Vahemere piirkonnas, see peaks olla aluseks võrgustikule, mis ühendaks eh, Põhja-Aafrikat ja Euroopa Liidu ja paluksin, et raportöörid, variraportöör eh, selle lõigu lõppraportisse lisaks. suur tänu, ma olen väga ebameeldivas olukorras, kuid ma ei saa midagi teha, kolleeg Ješenik, teil on sõna. me kõik teame, et äh, Ukraina konflikt on selgelt näidanud, et äh, Euroopal on äh, suur energiasõltuvus, samas Euroopa Parlament kahe tu-, on toetanud seda et, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kolmkümmend protsenti energiast tuleks taastuvatest energialiikidest ja nelikümmend protsenti vähendataks kasvuhoonegaas võrreldes üheksakümnenda aastaga samas ehm, eh, tehnoloogiate eh, arendamine selles valdkonnas on palju lubav. Mm, kui me selle kõik kokku liidame, siis on selge, et mida me peaksime tegema ja ei tee, on otsustavalt rõhuda energiatõhususele, taastuvatele energialiigidele ning ehm, intelligentsetele taristutele ning selles suunas liiguvad ka meie muudatusettepanekud, sest äh, nii oleme me võimelised äh, oma lubadusi täitma, ka oleme võimelised stabiliseerima oma majandust, äh, garanteerima tarnekindluse oma mm, kodanikele ning samuti ka saavutama energiasõltuvust see on kõik seotud ka diplomaatia ja sõjalise olukorraga. suur täna ja, ja meie kõneleja, proua Ruiz, ma sooviksin äh, samuti tänada raportööri äh, tubli töö eest äh, ja tahaksin ka variraportööre tänada, esitasime muudatusettepanekud, millest mõnedele kirjutasid alla paljud saadikud, arvan, et seda tuleks arvesse võtta kompromissmuudatusettepanekutena konkreetselt viitasime näiteks sellele, et infrastruktuuride rolli tuleb tugevdada, samuti eh, palume eh, ka seda, mida Euroopa Parlament palus juba ammu, ehk see puudutab siis ülekandetaristut. oluline on see, et ülekandetaristut eh, tugevda-, tugevneksid eriti liikmesriikidesse mis on nii-öelda energiasaared, nagu seda on näiteks Pürene poolsaar, sest äh, praegusel hetkel on äh, ähm, gaas oluline energiaallikas liikme, äh, nende liikmesriikide jaoks. samuti on meil vaja olla energiatõhusamad ja kasutada rohkem taastuvaid energialiike. samuti on oluline rääkida energiasõltumatusest ja palume, et komisjon äh, töötaks välja indikaatorid komis-, tarbijate eelistuste koha pealt ja äh, püstitaks meile konkreetsed eesmärgid. samuti peame investeerima teadusuuringutesse innovatsiooni, äh, kuidas kõige tõhusamalt energiat kasutada. suur tänu teile. järgmisena saab sõna Paul Rüübich suur tänu härra esimees ma arvan et asi on selles et meil on vaja mõelda ka nõudluse peale ja ka et fossiilseid kütuseid vähendada kolmkümmend protsenti vähendamist fossiilkütuste osas on tähtis eesmärk aga samas on vaja siis ka asendada taastuvate energiaallikatega see vähendamine ja ma arvan et tõhusus on samuti siin tähtis aspekt tähtis on, et me ei haagiks lahti energiapoliitikat üldisest majanduspoliitikast ja meil on ju eesmärgiks Euroopa taasindustrialiseerimine eh, seatud, aga samas me oleme tohutult kaetanud eh, oma tööstustootmises kaheksa protsenti on langus olnud ning eh, sellepärast on energiaefektiivsus väga tähtis meil ka mm, tööstuse taastamisel ja need eesmärgid mis me oleme saa- seadnud omale taastuvenergiate alles kakskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend need on täiesti saavutatavad eesmärgid aga tähtis on nüüd et samas me ka looksime juurde töökohti selles sektoris ja e, tähtis on et meil oleks taskukohane energia ja e, see tähendab jälle e, ka energiatarbimise kasvu, nii et mitte ainult kokkuhoid, vaid ka energiakasutuse suurendamine on midagi, mida peaks silmas pidama. proua Castillo Vera, palun. suur tänu teile, esimees, tänan raportööri, kes on teinud suurepärase teekaardi energiajulgeoleku teemadel. ma ei hakka keskenduma ainult neile eh, küsimustele äh,, Ehm, kus, mille kohta esitasin muudatusettepaneku. Ehm, soovin igatahes, et tekst oleks pisut ambitsioonikam. kõigepealt ehm, gaasitaristu mm, on äärmiselt oluline, mitte ainult elektrivõrgustiku ülesehitamine, sellele peab erilist tähelepanu pöörama, teiseks on äärmiselt oluline roll ka infotehnoloogial mis aitaks äh, energiatarbimist tõhustada. Äh, meie intelligentne energiavõrgustik aitab äh, kõikide tarbijate energiatarbimist intelligentsemaks muuta. praegusel hetkel on äärmiselt palju tehnoloogilisi probleeme selles valdkonnas, mis on seotud ka majanduslike ja ähm, seaduslike küsimustega. kuid tahaksin veel kord rõhutada, et raportöör on teinud tubli töö ja ja äh, eriti just äh, energiajulgeoleku teemadel. järgmisena härra Kar-, Karins ja siis kolleeg Postin. suur tänu. kaks kiiret märkust. artikkel nelikümmend, kus härra Saudargas oma esialgses raportis eh, käsitleb Venemaad üle kolmekümne muudatusettepaneku on selle kohta esitatud just selle artikli kohta ja väga tähtis on et parlament eh, deklareerib väga selgelt, kuidas asjad on. Venemaa on ebastabiilne partner, kas poliitiliselt eh, ebastabiilne või mis iganes, aga on vaja tõesti öelda, nagu asjad on. ja ma ei ole nõus kõigi nende muudatusettepanekutega, mis on tehtud paari isiku poolt selle artikli kohta. teine on artikkel nelikümmend kaheksa ja see on valitsustevahelised kokkulepped. möödunud koosseisus eh, me käsitlesime õigusakte, eh, mis eh, komisjoni annavad võimaluse osaleda sellistes riikidevahelistes läbirääkimistes, kui nad kutsutakse sinna. ma tuletan meelde, et möödunud koosseisus üle üheksakümne protsendi saadikutest nõudis, et kohustuslikus korras komisjon osaleks riikidevahelistes läbirääkimistel. liikmesriigid samas ei taha seda ja lõppkompromissis me ei saanud seda kohustuslikku komisjoni osalemist sisse ja äh, lõppkompromissi paljud sellepärast ei toetanud, sest see oli liiga nõrk nende silmis ja nüüd on meil jälle võimalus see viga parandada. möödunud koosseisus meil ei õnnestunud seda läbi suruda, nüüd aga võib-olla küll. kolleeg Postinaru ja järgmine kolleeg Schaffhauser. ma tänan. ma tahan tänada raportööri suurepärase töö eest tõepoolest, tänapäeval energiajulgeolek eh, hõlmab mitte ainult varustuskindlust, vaid ka tuleb kõik see paigutada geostrateegilisse konteksti ja sellepärast ma südamest soovitan, et eh, räägitaks sellest, kuivõrd tähtis on eh, koordineerida energiajulgeolekut välispoliitikas ja see on ka osa meie kaitsestrateegiast väga tähtis on, et toimuks koordineerimine meie välispoliit-, väliskaubanduspoliitika vallas ka, sest see on see koht, kus rahvusvahelisi lepinguid praktiseerida, kui räägitakse energia ekspordist või impordist ja on vaja vähendada sõltuvust ühest tarnijast ainult, ükskõik kes see siis on, kas Venemaa või keegi teine. sõltuvus ühest äh, tarnijast on dramaatiline valesamm ja kolmandaks on vaja mõelda ka sellele, kuivõrd võimas on eh, Euroopa Liit, kui ta ühtselt läbirääkimisi peab, sest vastasel korral Gazprom teeb meile ära. Eh, jah, kolleeg eh, Šofov. aitäh, esimees. mul on kahju, et ma ei saanud ise seda teksti paremaks muuta Eh, kuna mul on niisugused tehnilised teadmised, siis paaris tehnilises küsimuses tahaksin sõna võtta. kui me tahame kümme protsenti kokku hoida oma energiatarbimist või seda vähendada, eh, siis peaksime kümne aasta perspektiivis investeerima nelisada miljardit ja seda saaksime teha ainult kvantitatiivse kergendamise teel energiamajanduses ja energiatõhususe suurendamise läbi, sest vastasel juhul jäävad meie, me, me ei tee muud kui ainult suuri sõnu kolm äh, märkust veel. energiatõhusus on asi, mis lähtub lähimuspõhimõttest ja riikide tegevusest. Euroopa on üksnes niisugune ahel, mis koosneb riikidest. energia valdkonnas on meil pikaajalised lepingud, me räägime alati perioodist kümme kuni kakskümmend aastat ja see ei ole turg, turg mõtleb kuus kuud ette, mitte kümme aastat ette või viisteist aastat ette. veel üks märkus, Venemaa on vältimatu, ükskõik mis me teeme, ma olen spetsialist selles valdkonnas ja ma kinnitan teile seda, Venemaa on vältimatu äh, partner meile gaasi ja energiatarnete osas. me ei tohiks seetõttu takistada Venemaal arendada transiiti ja ressursside kasutuselevõttu, me peaksime Venemaad aitama. South Streamiga äh, me takistasime Venemaad oma regulatsiooniga, takistasime Venemaal South Streami esita-, ehitamist. aitäh, kõik need märkused on väga olulised, esimees katkestab, aga lubage, et ma lisan omalt poolt oma ühe minuti jooksul, et energiaühenduse tähtsus tähendab, et riigid, mis on Euroopa Liidu ümber, Serbia, Türgi, Moldova, Ukraina, et neil on oma roll energiatarnetes ning omamaised energiaallikad on väga olulised energiajulgeoleku valdkonnast. võtke aega, palun. ning TTIP-i läbirääkimised, siin peaksime tõenäoliselt avama energia peatüki eraldi. ja neljandaks on väga oluline meie konkurentsivõime selle energiajulgeolekuga seoses ja seda peaksime silmas pidama. ja viiendaks, viimane asi, see puhta söe tehnoloogia on väga oluline nii kliima kui energiajulgeoleku, julgeoleku arvestuses. ning nüüd komisjoni poolt äh, Hans van Steen energia peadirektoraadist, energeetika peadirektoraadist, kui ma saaksin nüüd paluda teil kaheks minutiks sõna võtta, mitte kauem. aitäh, esimees, ma usun, et saan teha veel lühemalt kui kaks minutit. tahtsin kõigepealt eh, tänada härra Sadargast selle mahuka ja väga asjaliku töö eest raportiga seoses ning kompromissmuudatusettepanekute ettevalmistamisel, see on alati keeruline, aga väga, väga asjalik töö. teiseks nagu mitu kolleegi juba märkisid arutelu käigus, on meil loomulikult olemas selge seos ühelt poolt käesoleva raporti osas peetava arutelu ning teiselt poolt Energialiidu äh, alase dokumendi ja teema vahel, mida komisjon kavatseb homme esitleda. ning äh, homme seisab teil selles osas ees ka arutelu, olen nii aru saanud. tahtsin kinnitada teile, et et enamus, kui mitte kõik küsimustest, mida täna siin on puudutatud, on käsitletud ka selle dokumendi, mille, mida ma mainisin viimases redaktsioonis, mida ma näinud olen, nii et et siin on selge kattuvus tänaste teemade ning edasise Energialiidu vallas tehtava töö vahel. nii et suur tänu selle, selle eest ja kinnitan teile veel kord, et komisjon on alati valmis aitama teid teie töös ja teie raportiga seoses tulevikus. aitäh ning viimaseks eh, saab sõna härra Saudargas, kaks minutit. aitäh, esimees. saan üksnes eh, tänada kolleege nende panuse eest aruteludesse, sest eh, mul oleks täiesti võimatu hakata siin üksikasju puudutama, sellepärast et kolleegid on on seda teinud juba väga põhjalikult ja, ja läinud süvitsi. ja ma saangi siis öelda, et ma ootan, ootan huviga meie täna pärastlõunast arutelu kolleegidega. arutada on veel palju, kaks märkust siiski mul on mulle tundub ja mul on hea meel näha, et me liigume kompromisside suunas liigume õiges suunas, nii et eh, minu hinnangul kompromissid on saavutatavad, olgugi et see on keeruline, sellepärast et muudatusettepanekuid on palju, ent eh, siht on meil silme ees. ning eh, teiseks, kindlasti jäävad meil eriarvamused, aga meie ülesanne on need eriarvamused selgelt välja tuua ning siis saab komisjon ja parlament lõppkokkuvõttes otsustada, mis, milles, mis küsimustes me saame jõuda kompromissile ja mis küsimustes jäävad eriarvamused ja mis see lõplik otsus tuleb. nii et suur tänu ja loodan tulevikus teiega veel koostööd teha. aitäh! suurepärane, kell on täpselt kümme. lõpetasime arutelu, arutelu oli väga hea, suur tänu kõigile kolleegidele ning äh, saime sellega hakkama isegi pooleteistminutiste kõnede vormis ja see on ka energiatõhususe näide. nüüd korra küsimus. järgmine punkt on meil metsastrateegia ja hääletamine. raportöör selle arvamuse osas on meil Marek Josef Grubartšik. I am very glad Mr. to President. see all the call full of members. saal täitub liikmetega, see on suurepärane vaatepilt. tund aega tagasi ei olnud see üldse nii suurepärane. ma teen ettepaneku kõigile jääda siia väikese vaheajaga siis kella poole seitsmeni õhtul sest me saime suurepärase koosolekusaali ja mul oleks hea meel, kui see oleks kogu aeg liikmeid täis, meie komisjoni liikmeid. nii et palun kõigil asuda kohtadele, peaksime hakkama pihta ning kõigepealt oli meil üks korraküsimus, kolleeg Jesenik. variraportöör kuuest, palun, teil on sõna. Solo che. Ah. Io ne vorrei. Grazie. Sì kolleeg Etšinike um,. I, I am being said that there is a mistake uh.... mul on märku antud, et äh, punktis neli, CA kaks on, muudatusettepanek kaks on viga, ei ole õige. see ei, sest meie ei ole seda allkirjastanud, nii et palun see viga parandada. saan aru, et teie fraktsioon ei soovi toetada kompromissmuudatusettepanekut kaks. kas sain õigesti aru? selge. nii et tõmbame kuue selle toetajate hulgast maha. okei okay test vote at the beginning test vote kõigepealt kontrollhääletus et alati sama küsimus siis kas teile meeldib Euroopa Parlament kontrollhääletus siis, kas süsteem töötab. ja mina pean oma aparaatiga kontrollima. nii. nii, kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud? kui ei ole, siis palun tehke seda, kõik on hääletanud. kolm äh, sotsiaaldemokraati on üle lubatud arvu. mis siis toimub, kolleegid? kolleega, kes lasciato la carta di voto in tran e üks meie liige jättis oma hääletuskaardi tran komisjoni, sellele mindi järgi. kas saaks oodata seetõttu ühe minuti? Eh, we will start if it will be quite clear from point of view, okay? Good me alustame. head kolleegid, meil on ainult kuus minutit kogu selle hääletamise jaoks. muudatusettepanek üks, kes toetab? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes toetab? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu kontrollime. elektrooniline hääletus. number kaksteist. kaksteist. rahvaproteist on üks eh, inimene ülearu. hääletus lõppenud. vastu võetud. et palun andke kätega selgemalt märku, muidu me kaotame aega. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus avatud. kõik on hääletanud, taaskord Rahvaparteist üks inimene ülearu. tõenäoliselt mina ikka üks, üks ülearu. nii, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. väga hea, et kontrollisime. viies kompromiss muudatusettepanek või neljas. kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, muudatusete äh,, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, kontrollime. nelikümmend, muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on avatud taaskord rahvaproteste on liiga palju inimesi. nii, nüüd on kõik korras, hääletus lõppenud, muudatusettepanek nelikümmend, vastu võetud. nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks. E, avan hääletuse, nelikümmend üks, kontrollime, nelikümmend üks, hääletus avatud kas kõik on hääletanud? kaks eh, rahvaparteilast ülearu, üks ülearu. nii, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. nii et ma sain esimene kord õigesti aru, aga tuli kontrollida. nelikümmend kaks nüüd. ei, vabandust. kakskümmend kaheksa poolt ja siis tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt vastu. tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek viis poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend, kes poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend kolm, hääletus on avatud jällegi rahvaprotest liiga palju hääletajaid. ikka üks, üks ülearu, ei, nüüd on kõik korras. hääletus lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissmuudatusettepanek kuus. kontrollime, viiskümmend neli kontrollime Rahvaparteist kaks inimest ülearu. hääletus lõppenud. ja tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viiskümmend kaheksa poolt, vastu, peame kontrollima, viiskümmend kaheksa. hääletus on avatud Rahvaparteist inimesi ülearu. nii, üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt kuuskümmend kolm kolleegid, poolt. ma ei näe vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning äh, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on avatud liiga palju kolleege. hääletus on lõppenud. hea tulemus, viiskümmend kuus poolt, neli vastu, nii et kolleeg Grobartšik, õnnitlen teid raporti vastuvõtmise puhul ja tänan kõiki kolleege. head kolleegid, oleme oma ajakavale peaaegu järgi jõudnud. järgmine punkt päevakorras loodan, et kõik jäävad saali selle arutamise ajaks. paraku aga tundub, et see nii ei ole. Because we must be shortly here because Oettinger comes in principle at 30. Uh, dear friends, we've... sõbrad meil on kõigest kakskümmend minutit järgmise päevakorra jaoks, punkti jaoks. see on siis investeeringud majanduskasvu ja töökohtade tekkimisse eh, ning Euroopa eh, territoriaalse ühtsuse suurendamine. kallid sõbrad, daamid ja härrad, <clears throat> jääge meiega või lahkuge <laughs> jääge meiega või lahkuge saalist on täiesti võimatu praegusel hetkel rääkida. kolleeg, palun lahkuge. ma hea meelega näen teid kogu aeg, kuid mitte niimoodi. kolleeg Rüübich, palun samuti. Äh, palun, te olete selline magnet, inimeste magnet, et hoiate kõiki enda ümber viisteist minutit selle päevakorrapunkti jaoks. peaksime olema hästi organiseeritud, investeeringud majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, sotsiaalse territoriaalse ühtsuse loomine Euroopa Liidus ning raportöör on Hällas Relikiotis. see on regikomisjoni raport kes peaks esitama kuus raportit komisjonile äh, äärmiselt olulise raportiga on tegemist äh, ja peaksime oma tegevust hästi organiseerima, et hea arvamus koostada. ja palun, härra raportöör, esitage palun oma arvamus selles küsimuses, kolm minutit. ja suur tänu teile, härra esimees. ma olen teiega nõus see, mis on äärmiselt olulise arvamusega, sest majanduskriis kriisil eh, on kohutav mõju kogu Euroopa mm, ühiskonnas, ebavõrdsus eh, liikmesriikide vahel on aina suurem ning aina suureneb lõhe rikaste ja vaeste vahel. kärpepoliitika eh, on äh, tööstussektori äh, prügimäele saatud, noh, saatnud ning eriti Lõuna-Euroopa riikides on äh, tööstus äh, kadumas ning on hävinenud igasugused töösuhted, on hävitatud põhiõigused ja VKE-d on äärmiselt raskes olukorras üle kolme miljoni töökoha on kadunud, eriti puudutab see tootvat äh, tööstust ähm, ja noorte tööpuudus on tohutult kõrge, üle kolme miljoni noore on äh, töötud. peame sotsiaalset ja territoriaalset ühtsust Euroopas suurenema, eriti peame toetama riike, kes on kõige rohkem kriisi tõttu kannatanud. samuti äh, peame ka pöörama rohkem tähelepanu Euroopa vaesematele piirkondadele. sellepärast on meil vaja tööd, toetada äh, tööstuse arengut, <clears throat> et loodaks uusi töökohti, et tugevdataks tööalaseid suhteid ning et võimaldatakse ligipääsu tervishoiule ja haridusele kõigi poolt ning äh, tuleb täita tingimused, et kõik saa, inimesed saaksid elada ja töötada väärikalt. Äh, meil peaks olema tööhõive teemaline klausel, mis äh, käsitleks võimalust luua uusi kvaliteetseid töökohti. kõik sellised töökohad peavad olema kvaliteetsed, mis luuakse Euroopa Liidu rahadega, samuti tuleb toetada äh, Ehm, e VKE-sid, andma neile uusi võimalusi ja eh, samuti eh, ja tuleb toetada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, teadusuuringuid eh, ja innovatsiooni, selleks, et suurendada sotsiaalset ühtsust, on vaja Ehm, toetada sellist poliitikat, mis aitaks äh, töökohti juurde tuua, äh, kaitsta keskkonda ja samuti ka meie loodusvarasid. selleks, et ne, neid eesmärke täita, tuleb äh, kasutada ära olemasolevaid ressursse, neid raiskamata täiesti läbipaistvalt, et garanteerida, et viimaste kasutamine oleks võimalikult õiglane. see kõik äh, on selgitatud ära ka tekstis, mille ma olen ette valmistanud, olen äh, esitanud, on ka muudatusettepanekuid ja arvatavasti ka teie esitate oma muudatusettepanekud. ma olen kontaktis teiste fraktsioonidega, et see arvamus võimalikult hästi ette valmistada. suur tänu. nüüd on meil üks minut kõneaega. järgmisena saab sõna proua Virgunen Rahvaparteist suur tänu teile. suur tänu raportöörile tehtud töö eest. suur tänu ka äh, selle eest, et olete korraldanud kohtumise variraportööridega. on äärmiselt oluline, et annaksime sellele, selle küsimuse arutamisele uue UH hoo sisse, sest me ei saa investeerimata midagi muuta ning ähm, tõukefondid ka selles suunas tegutsevad. äärmiselt oluline on investeeringuid toetada, eriti puudutab see ähm, kahe äh, tuhande kahekümnenda aasta strateegia, teadusuuringud, innovatsiooni, VKE-sid äh, ja samuti ka äh, ka vähese süsinikukasutusega majandust peame kaasajastama regionaalpoliitikat ja samas peame ka eh, töökohti juurde looma. Eh, ning äh, selle kõigega on seotud administratiivsed kohustused, eh, mis peavad olema vähemalt võrdeliselt võimalikult tekitatava kasuga. see peab olema lahutamatu osa meie regionaalpoliitikast. suur tänu teile. järgmisena saab rahva, sotsiaaldemokraatide nimel Paul Tang. suur tänu esimehele ja raportöörile, olen täiesti nõus sellega, et õppefondid on muutunud aina olulisemaks pärast seda, ähm, mis on toimunud viimastel aastatel äh, ning äh, tõukefondid, ühtsusfondid on äh, loodud ju selleks, et suuremat ühtsust tekitada, mis aitaks kaasajastada meie majandust äh, nii et äh, sotsiaaldemokraatide poolt sooviksime rõhutada seda, et tuleb, äh, tuleb keskenduda esmastele prioriteetidele, äh, tuleb toetada VKE-sid, samuti vähese süsinikukulutusega majandust, samas maksimeerida majanduskasvu ja töökohtade loomist, sest see on meie esmane eesmärk lähiaastatel, majanduskasv, töökohad, mitte sõnades, vaid investeeringutes peame mm, rõhutama ka seda, et mm, peame vaatama ka, kui tõhusad meie fondid on, sest igat sent tuleb võimalikult tõhusalt kulutada, see peaks olema meie kõikide ühine eesmärk. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Tošinovski ECR-i nimel. suur tänu teile. ma sooviksin samuti tunnustada härra raportööri tehtud tublit tööd oleme sügavalt veendunud selles, et äh, fondil peavad olema pikaajalised eesmärgid ja äh, see ei saa ainult kohalikke äh, teatud tööhõive probleeme lahendada. me peame üritama ähm, lahendada probleeme pikas perspektiivis. me ei äh, saa äh, saab kuidagi ähm, äh, viia seda kõike ainult liikmesriigide najale. sellega seoses ma toetan seda, mida raportöör ütleb koolituse, teadusuuringute, uute projektide väljatöötamise kohta, ja eh, eh, see tähendab seda, et see peaks endaga kaasa tooma uute töökohtade loomine, see tähendab seda, et ei ole mitte mingisugust kasu mõelda ainult lähiperspektiivis eh, töökohtade kunstlikult juurde loomisel ja nüüd järgmisena saab sõna roheliste nimel härra Määra Kall. suur tänu teile. selles raportis äh, õigemini arvamuses, mille Ida-Idra koostab, on võimalik kokku leppida äh, erinevate fraktsioonide vahel, sest raportöör teeb selles äh, suunas väga palju tööd ära. risk on olemas, võimalus samuti. risk on selles, et äh, komisjon e, on pisut hüljanud mõtte regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks Ehm, ja see tähendab eh, seda, et ei tegeleta, ei pühenduta enam ebavõrdsuse vähendamise regionaalse vähemuseks. meil peaks olema neli eh, põhilist eesmärki, mille me kavatseme ka esitada raportöörile. esimene eesmärk eh, on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, mitte ainult sõnades teiseks äh, kaasava majanduse kaasa äh, arendamine, see ei tähenda veel mitte mingisugust makro- või mikromajandust, vaid ähm, äh, vaid tõesti kohapeal tegutsemist. kolmandaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamine ja regionaalselt teineteisest õppimine tegemist on positiivse programmiga. neljandaks Eh, uute energialiikide kasutusele võtmine, mis peaks parandama kindlasti regioonide olukorda, see on ühisnimetaja ebavõrdsuse eh, eh, vähendamise saavutamiseks. järgmisena saab sõna proua Krell. minult on kaks märkmust kõigepealt meie komisjon peab selle arvamusega juhtima tähelepanu sellele, et on vaja uurimisvahendiks struktuurifondidest ja Horisont kahekümne kahekümnest suurendada. ja teiseks tahan juhtida tähelepanu sellele, et üks üldine klausel, mis puudutab töökohtade loomist kõikide projektide kaudu, on tegelikult väga kaugel reaalsusest. jah, töökohtade loomine on tähtis eesmärk, aga kui me näiteks räägime ähm, eraelamute ja avalike asutuste energia efektiivsuse suurendamist, siis sellega me kuidagi töökohti juurde ei loo. nii et meil on vaja pikaajalist töökohtade loomise plaane ja mitte üritada töökohti luua energiaefektiivsuse tõhustamise kaudu. nii et selle kohta tahan ka muudatusettepanekuid esitada. Eh, kas on veel keegi, kes sõna soovib? Eh, kui ei, siis härra Philippe Monfort saab Euroopa Komisjoni nimel sõna, tema on regio poliitika analüütik, regio peadirektoraati poliitika analüütik. okay, um, suur tänu kõigi nende huvitavate märkuste eest, mis puudutasid ühtekuuluvusraportit, aruannet. Need on väga õiguspärased märkused, informatiivsed märkused, mis kõlasid ja loomulikult on terve rida äh, märkusi ka selle kohta, mida meiegi oleme mõelnud ja tahame arvestada järgmistes aruannetes. vajadus poliitilised eesmärgid ühendada meetmetega, mis on laiemalt päevakorral Euroopa Liidus, näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend ja ka regionaalse mõõtme tugevdamine. suur tänu teiegi arvamuse eest ja nüüd härra Silikiotis, lõppsõna teilt. E, suur tänu, väga lühidalt. jah, praegu võin juba järgmist öelda. ma võin ECR-i esindajaga ainult nõustuda, kui ta ütles, et bürokraatiat on vaja kärpida. jah, see on suur aktuaalne teema ja juurdepääs programmidele. siin on tõesti probleem selles, et VKE-d eh, ei pääse siin löögile ja sellegagi on vaja tegeleda. ja kuulsin ka teisi mõttekaid ettepanekuid. jah, majanduskasv ja töökohad ei tohi olla ainult sõnad, vaid on vaja konkreetseid investeeringuid selleks jah, tänan kõiki märkuste eest. ja mis puudutab veel investeeringuid, siis loomulikult eh, peavad need alguse saama riigist äh,, ametiasutustest ja siis Euroopa Liidust, aga me peame mõtlema ka erasektori peale, eh, kus on vaja investeeringuid genereerida ja härra Tošenovski, teie poolt öeldu juurde tähtis on jah, et me tööpuudusega võitleme hariduse, eh, koolituse, väljaõppe kaudu. selle kohta võtan sisse teie muudatusettepanekud ja vastab ka tõele see, mida sotsiaaldemokraatide esindaja ütles. on vaja investeeringuid ja kui me räägime investeeringutest, eh, siis on tähtis, et need tooks kaasa ka olukorra paranemise tööhõives ja eriti, mis puudutab noorte tööpuudus. see on kõige hirmsam nähtus Euroopa Liidu ühiskonnas tänapäeval. nii et investeeringud tuleb kohtade juurde loomisega ühendada uh,. Uh, ma tänan. nii et omaalgatuslik arvamuse eelnõu oli meil arutusel, tänu teile e, ja tänu märkuste eest. kahekümne kuues veebruar kell kaksteist on muudatuste esitamise lõpptähtaeg, nii et käesoleval nädalal keskpäevaks, kahekümne kuuendaks esitage muudatusettepanekud. nii et sellega on kümnes päevakorrapunkt meil ka ammendatud. ja nüüd ma räägin mõnedest väga tähtsatest teemadest, kui tohib. E, kahes osas kõigepealt äh, ettepanekud ja siis otsused, mida koordinaatorid vastu võtavad. Äh, resolutsioonid ja suulised küsimused. Äh, koordinaatorid otsustasid teha järgmised resolutsiooni ettepanekud. proua Kappel, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta, temalt Äh, suuline küsimus ja selle järel võetakse vastu resolutsiooni ettepanek. koordinaatorid otsustasid, et ACER kontaktgrupp äh, ka selle kohta tuleb suuline küsimus. nimelt ACERil jääb vajaka rahalisi vahendeid selleks, et ellu viia oma pädevusse kuuluvaid ülesandeid. ja veel ja sellegi kohta on tähtis suuline küsimus ja ka otsus võetakse vastu. koordinaatorid otsustasid ka ITRE töörühma luua digitaalse Euroopa kohta. ja kõik ITRE komisjoni liikmed on kutsutud selles osalema ja teisedki ja iseäranis meie liikmed. ja paari päeva jooksul otsustame ära, millal toimub esimene kohtumine, millal on täpselt see kuupäev, kui me kõik kokku saame ja asu, alustame väga tõhusaid arutelusid ja tööd, nii et digitaalse Euroopa töörühm ITRE komisjoni all. see on enam-vähem samasugune nagu Horisont kakskümmend kakskümmend töörühm. ja samamoodi äh, hakkab tema töö toimuma teine otsus, delegatsioon USA-sse, Pennsylvaniasse ja Washingtoni. kuueteistkümnendast kahekümnenda märtsini üheksa parlamendiliiget lähevad sinna. kuueteistkümnendast kahekümnenda märtsini. Bereki delegatsioon Riiga Berek agentuuri külastamine Riias, seitsmes, kaheksas aprill ja kolm liiget meie ITRE komisjonist ja kvoodiväliselt kolleeg Karinš, kuna tegemist on Läti saadikuga meie komisjonis, kes esindab ka eestseisust nii-öelda seal. ma ei näinud härra Oettingeri saabumas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 kuus aastat on kestnud meie koostöö erinevates küsimustes, nüüd mitte enam energeetika, vaid seegi teema, millega te nüüd tegelete, on energeetikaga seotud tihedalt. nii et tere tulemast veel kord, Volinger, volinik Günter Ottinger Euroopa Parlamenti. Teie tegelete digitaalmajanduse ja ühiskonnaga, väga tähtis teema järgmisel viiel aastal ja teema on struktureeritud dialoog Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel. mõtete vahetamine Günter Ottingeriga, digitaalmajanduse ühiskonna volinikuga. väga tähtis on, et me aluta, alustame oma komisjoni struktureeritud dialoogi teiega. see dialoog jääb äh, väga tähtsale kohale meie töös. tegemist on ka koostööga kahe institutsiooni vahel, mis on niivõrd oluline kogu Euroopa Liidule. volinge, volinik Oettinger vastutab väga tähtsate teemade eest meie komisjoni jaoks. hästi ühendatud digitaalne Euroopa, andmekaitse telekomi määrus, copyright, raadiolained, nende haldamine, konkurentsiõiguse ellurakendamine. ja meie tahaksime, et praegune reform oleks auahne, näiteks eh, copyright eh, eeskirjad, telekomi eeskirjad, raadiospektori kasutamise eeskirjad andmed on vaja muuta ka turvalisemaks, kuidas seda korraldada, online side ja kõrgekvaliteediline digitaalne infrastruktuur, selle väljaarendamine. loomulikult me jagame nende küsimuste pädevust kolleegidega teistest komisjonidest, aga enamik teemadest, mis kuuluvad volinik Oettingeri pädevusse on seotud just meie komisjoniga, ITRE komisjoniga, nii et meil on hea meel teid jälle tervitada siin ITRES ja annangi nüüd sõna teile sissejuhatava avalduse tegemiseks. lugupeetud esimees, lugupeetud saadik Puusek, mu daamid ja härrad, saadikud ja ma tänan selle võimaluse eest Eh, siin teiega arutada eh, neid kõige tähtsamaid eh, küsimusi, millega me tegeleme aastal kaks tuhat viisteist digitaalsektoris ja ka teiega arutada konkreetseid töövaldkondi ja kuulda, millised on teie ootused, teie seisukohad komisjoni töö koha pealt. kolleeg Ansip on vastutav ühtse digitaalse siseturu lõpuleviimise eest ja teie töögi siin kojas on väga oluline. me üritame seda, et meil tekiks funktsioneeriv digitaalliit ja see peaks olema sama kaalukas nagu pangandusliit või energialiit või kapitaliturgude liit. me tahame, et Euroopa Liit Eh, omaks ühtset Euroopa digitaalset strateegiat meie lõpule viidud digitaalselt ühtsel siseturul. ja siin etendab kõigepealt telekomi ühtne siseturg väga olulist rolli. mina eh, just tulen töö mm, kohtumiselt nõukogus, kus töörühmades äh, Äh, arutatakse sedasama teemat ja oleme päris kindlad, et äh, digitaalse siseturu äh, teemal jõutakse seal veel õige pea seisukohale ja Euroopa Parlamendi seisukohta me teame juba aprillikuust möödunud aastast ja läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel saavad nüüd õige pea alata komisjoni vahendusel Äh, väga tähtsad on meie jaoks kaks küsimust, mis endiselt on vaidlusalused. Äh, äh, teema spekter, nõukogu ei anna mandaati selles küsimuses, see on kahetsusväärne, aga ma pean seda aktsepteerima. me eelistanuks loomulikult seda, kui me sageduste eraldamisel oktsionid sagedustele korraldaksime mitte kahekümne kaheksas erinevas vormis eh, killustatult, eh, vaid peame silmas seda, et sagedused on piiriülesed ja sellepärast on mõttekam, kui me koordineeritult läheneksime neile ja sellepärast öö, eh, kui mul oleks nõukogu mandaat, mis ei hõlmas küll spektrit, aga teisi mittevaidlusaluseid teemasid küll nagu roaming ja võrguneutraalsus hõlmaks, siis ma öö, äh, siiski teatan, et ma tahaksin suvel saada uue mandaadi, mis juba hõlmaks ka spektrit. asi ei puutu lihtsalt sissetulekuid Euroopa majandusele, vaid asi on selles, et kasutajad eh, võidaksid sellest piiriüleselt ja et tulemused oleksid paremad turuosalistele ja see seondub ka piiriüleste teenuste osutamisega. nii et võrgu neutraalsus on järgmine teema, siin on olemas definitsioon, eh, aga väga paljud liikmesriigid on erinevalt sõnastanud selle ja eesistujamaa Läti on teinud omapoolsed ettepanekud ja komisjoni nimel tahan öelda, et võrguneutralitaat tähendab seda, et ei tohi olla mitte mingisugust diskrimineerimist. et kõik, kellel on huvi andmevoogude vastu, ükskõik siis, kas ta toodab andmeid või kasutab andmeid, seda tuleb kohaldada ühesuguselt, seda nii kvaliteedi kui ka võimsuse seisukohast. küsimus on nüüd selline, kas on eh, mingisuguseid teenuseid mis on äh, üldsusele huvi pakkuvad, avaliku huvi teenused ja mida tuleks kohelda eelistatult. toon mõned näited, näiteks automatiseeritud menetlus liiklusohutuse tagamiseks. Äh, kui me tahame seda Euroopas näha, kui selline automatiseeritud äh, andmevahetus peaks olema, siis on vaja, et reaalajas andmeid saaksid kulgeda ja on vaja neid turvata. Äh, nii et äh, väga vähe on ju abi sellest, kui te kuskil olete kinni Schwarzwaldis ja teie andmed ei jõua kohale või näiteks teine valdkond tervishoiuteenused. ka siin on vaja neile luua eelistingimused ja sellel ei ole äritegevusega mitte mingisugust pistmist. ja veel üks teema, roaming, rändlus, siingi on konkreetseid ettepanekuid tehtud ja ma arvan, et Läti eesistuja oma ettepanek läheb õiges suunas. aga ta ei ole siiski väga julge teema roaming, eh, selle vastu ei tunne mitte kõik kodanikud ühtviisi huvi. näiteks Vahemere piirkonnas ja Läänemere piirkonnas on huvi erisugune. Eh, piiriüleselt eh, helistada ühesuguste kulutustega. jah, selleks on vaja julgust ja me loodame, et läbirääkimised parlamendis ja nõukogus saavad õige pea alata. ja täienduseks ühtne telekomi Äh, direktiiv, ühtse siseturu telekomi direktiiv on väga tähtis, aga see ei lahenda kõiki küsimusi, mis digitaalsel siseturul sidevaldkonnas on vaja lahendada. ja tähtis on, et pärast reforme algavad uued reformid ja et meil oleks veel täiendav kaugeleulatuvam pakett, mille eesmärgiks on täielikult funktsioneeriv Euroopa Liidu telekomiturg see digitaalse siseturu eh, direktiiv on ainult üks osa sellest, mis meil tuleb reformidega ära teha lähiaastatel. nüüd autoriõigused eh, ja nende kaitse, see on üks väga delikaatne teema. jah, meil on terve rida kuulamisi ja ümarlaudu toimunud ja me kuulame kõike väga tähelepanelikult, meil on olemas analüüsid, uuringud selle kohta ja me tahame, et sügisel juba tuleb meilt eh, ettepanek seadusakti kohta, mis puudutab just Euroopa autorikaitset eh, digitaalses ühiskonnas, digitaalses maailmas. ja autoriõiguste puhul on meil vaja leida hea tasakaal ja põhimõtteliselt on siin kolm osalist autoriõiguse vallas esiteks meie kodanikud ehk kasutajad. meie oleme huvitatud äh, sellest, me oleme ähm, haridushimulised ja uudishimulikud ja me tahame kasutada kõike, mis tegemas on, tahame näha, kuulda ja lugeda kõike seda. Äh, teadus ja raamatukogud tulevad äh, täiendavana haridust jagama teiselt poolt on need autorid, eh, filmirežissöörid, ajakirjanikud, stsenaariumide kirjutajad, ajakirjanikud, kes uurivad või muusikud, kes muusikut eh, loovad, kõik need, kes oma vaimuoskustega, oma intellektiga ja oma ajaga on loonud teoseid intellektuaalomandi vallas ja kui me suv- tahame et meil ka tulevikus oleks see intellektuaalomand see looming olemas et kahekümne aasta pärast me ei pea ainult Schillerit ja Shakespeare'i looma ja Udo Jürgensit kuulama et kui me tahame et meie noorel põlvkonnal oleksid ka väljavõt- võimalused teha karjääri muusikamaailmas või ajakirjanduses Äh, ja ajakirjandus äh, ei ole enam paberil siis ainult. Äh, kui me kõike seda tahame, et ka kommentaariumid oleksid head ja kvaliteetsed ja informatsioon, mida jagatakse televiisoris mõttekas, siis on tähtis, et ka oleks võimalik seda loomingut turustada ja see oleks tasustatav. ja kõige selle juures on need ülekandjad, kirjastused, väljaandjad, ükskõik siis, kas nad on eraõiguslikud või avalik-õiguslikud, kes ka need, kes teenuseid osutavad, teenusepakkujad, platvormide loojad, kes seisavad hea selle eest, et tõesti kõik teadmised ka edastataks äh, on selge see, et digitaalsel siseturul äh, satub kahtluse alla territoriaalsuse põhimõte, sest ühtne siseturg ei ole enam kakskümmend kaheksa erinevat territooriumi ja see põhimõte, et meil on üks turg, vajab ka ühte territooriumit ja riigide piirid ei ole enam keskpunktis ja see on minu selge veendumus aga selge on see, et kui me räägime filmi loomingust, siis kindlasti on vaja ka filmitööstust siseriiklikult edendada ja kui filmi müüakse Austriast, ei tähenda see automaatselt seda, et kui saab osta seda filmi Austrias, siis seda saab kohe automaatselt äh, alla laadida tasuta kuskil teistes äh, riikides ja siin on võimalik need asjad lahus hoida ja seda tuleb teha, nii et väga habras tasakaal tuleb siin tagada. me loodame, et eh, infovõrkude turbedirektiiv neljapäeval jälle tuleb arutusele nõukogu töörühmas ja et selle saab heaks kiita juba suvel. nüüd andmete turva, turbe küsimuses peame olema väga tähelepanelikud, just viimastel päevadel me oleme näinud seda, et meie süsteemid, millega me andmeid salvestame ja edastame ja esitamine on liiga poorsed, augulised ja on täiesti kaitsetud rünnakutele väljapoolt. ja see andmeturbe direktiiv on meie esimene ettepanek. lugupeetud saadikud, tehnoloogia, digitaalne tehnoloogia on väga kaugele edasi arenenud ja paraku andmete turve ei ole järele jõudnud. ja kui me teeme nüüd andmekaitsest meie töös keskpunkti, siis andmete vabaks andmine ja kasutamine ja andmete säilitamine kindlasti kannatavad selle all. kui ülemaailmsed SIM-kaartide juhtivad käitajad ei taga meile kui mobiiltelefonide kasutajale sajaprotsendilist turvalisust, kui USA-s või Venemaal või Hiinas võidakse meid pealt kuulata ja Euroopa Liidu andmete ruum ei ole turvaline, siis ei ole see probleemiks mitte ainult kodanikele, erasektoritele, kaob usaldus, vaid tekib palju suurem probleem energia infrastruktuuridele, transpordi infrastruktuuridele ja meie eh, turvalisusele Euroopa Liidus. ohtu satuvad ka meie majandus ja tööstus sest see, mis varem oli tööstusspionaaž ja vabrikute tasandil, tuli sinna minna, et fotografeerida innovatsiooni, igasuguseid projekte ja joonistusi varastada, siis tänapäeval tööstusspionaaž digitaalses maailmas võib toimuda Guatemalast või Californiast, Moskvast ja äh, see avaldab suurt survet Euroopa Liidu teadus-arendustegevusega tegelejatele. pluss terrorirünnakud, kübersõjad, mis võivad igal hetkel meie majanduse ja ühiskonda tabada. digitaaltehnoloogia on väga kaugele arenenud ja kasutajad on väga kaugele arenenud ja samas andmete kaitse on kümne aasta vanune nii et meil on vaja välja pakkuda edasisi meetmeid ja on vaja ühelt poolt andmeturve ja eraldada andmekaitsest teiselt poolt. ja veel üks punkt, meil on Refit ja see puudutab ka audiovisuaalteenuste direktiivi. aastal kaks tuhat viisteist me tegeleme sellega ja kontrollime üle millised eeskirjad, millised artiklid ja lõigud ei ole seal enam vajalikud, mida on vaja öö, muuta, mis on liiga keerukaks osutunud ja siis me vaatame läbi selle direktiivi ja otsu-, teeme ettepanekud moderniseerimaks ka audiovisuaalmeedia direktiivi, mis pärineb aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse tegelikult ja mis on vaja lähiaastatel kindlasti uuesti üle vaadata ja viimane märkus minu poolt, infrastruktuur. me oleme välja pakkunud ka komisjoni ja Jean-Claude Junckeri investeeringute plaani teile tutvustanud ja tegemist on ka investeeringutega digitaalinfrastruktuuri selles plaanis digitaalmaailm ja digitaalne siseturg ja digitaalne liit funktsioneerivad ainult sellel juhul, kui meil on kõikehõlmav ja teovõimeline infrastruktuur selleks ja sellepärast telekom ja finantssektor on teema, mida on arutatud väga paljudel ümarlaudadel ja on räägitud sellest, et milline on põhialus ja millist kaasfinantseerimist ja riskide vähendamist tuleb taotleda selles valdkonnas, et rohkem ja kiiremini äh, areneks meil välja korralik infrastruktuur, et saaksid toimuda investeeringud kõikjal Euroopas, sealhulgas ka maapiirkondades. aitäh, volinik väga oluline on parem regulatsioon, nagu te ütlesite. digitaalse Euroopa küsimustes ning energia siseturu osas ütleme me alati, et parim lahendus on Euroopa tasandi lahendus, mitte lahendused, mis, mis on, mis leitakse iga liikmesriigi lõikes eraldi, nii et lähimus, lähimuse roll siin tundub natuke erinev. nii et parem regulatsioon, jah, aga seda Euroopa Liidu tasandilt, nii nagu meil näeme telekomi paketis. Euroopa Liidu tasand on parim tasand selle probleemi lahendamiseks digitaalse Euroopa ja digitaalse liidu valdkonnas. meie koordinaatorid nüüd, alustame nendest, kolleeg Karin CPP. aitäh, esimees, aitäh, volinik. meil on pangaliit, energialiit digitaalne liit. et küllap varsti tuleb keegi selle peale, et nimetada see asi Euroopa Liiduks ka, väike nali. Te võite naerda. üks kommentaar ja üks küsimus. Eh, võrguneutraalsus, oluline, et te seda rõhutasite, loomulikult ei tohi diskrimineerida, aga siin tekivad eh, privatiseerimis- või erastamisküsimused näiteks ütleme, isejuhtivad autod ja ma võin tõesti oodata näiteks natukene järgmise CD ostmisega paar sekundit, aga kui, kui me peame ootama mingit teenust paar sekundit mingil ristmikul, siis loomulikult võib tekkida liiklusõnnetus. nii et kiirus ja juurdepääs ning äh, maksete erisused, need küsimused peaksid jääma lahti. mittediskrimineerimine ei tähenda seda, et kõik saavad sama hinna eest sama kiiruse, sellepärast et niimoodi tekiks olukord, kus tarbijad, kellel seda kiirust vaja ei ole, peavad teenuse eest, mida nemad soovivad kasutada, maksma lihtsalt liiga palju. nii et ma tahaksin teie kommentaari sellele. Eh, tähendab, tahtsin seda kommenteerida. aga nüüd on mul küsimus, mida te ei käsitlenud, aga mis minu peas küll ringi keeleb. parlamendis oli meil on meil vastu võetud resolutsioon digitaalsest sisetu-, ühisturust ning äh, ajakirjandus nägi seda ründena Google'i vastu. ja võib-olla vastuseks sellele, minu meelest oli see Obama, kes hiljuti ütles, et tundub, et Euroopa Liitu huvitab rohkem oma turgude kaitsmine kui avatud turul konkureerimine ning minu küsimus teile, volinik, on, kuidas sellele oleks kõige mõistlikum vastata, sest äh, Neil on loomulikult oma ärihuvid ja kuidas peaks siis eh, Euroopa sellele reageerima? aitäh! Coleg Nica, Socialdemocratit. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să salut eh, ideea de a vă asuma... Aitäh! härra volinik, tervitan teie mõtet selle kohta, et eh, strateegia ja kõik meetmed digitaalse turu valdkonnas, telekommunikatsiooni küsimustes on teie pät-, et te kavatsete nendega tegeleda ja mul on väga hea meel seda kuulda, et, et siin on midagi, mingeid meetmeid oodata. mul on neli märkust. kõigepealt, on õige, mida te ütlesite, et meil ei saa olla digitaalset siseturgu olukorras, kus meil on kakskümmend kaheksa digitaalset turgu. me ei saa kodanikele tagada tasulist juurdepääsu andmetele siseriiklikult, kui, kui kodanik on väljaspool riiki. nii et siin on probleem juurdepääsu osas kodanikele, kui kodanikud on riigist väljapool. mis puudutab nüüd eh, netineutraalsust, interneti neutraalsust, siis eh, ei tohiks eh, seda unustada päästeteenused, neid juhitakse internetist ning siin on inimeste elu märgus, seda ei tohi unustada. sagedusriba, küsimused tuleks siin ühtlustada, et ei tekiks riigipiiridest tulenevaid tõkkeid, aga lahendada tuleb selleks veel üks probleem, mis selgitab, miks meil on olukord nii erinev Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ning mis probleemist ma räägin. Euroopa teenusepakkujad, telekomi operaatorid, neil ei ole võimaldatud kiiresti uusi võrke arendada ja uusi teenuseid arendada, nagu 4G pluss näiteks. siin ei looda mingeid stiimuleid ning kahju, et meil praegu seda arutelu ei, ei toimu. ning veel üks märkus, küberjulgeolek, küberjulgeoleku uued, uus regulatsioon, eh, parem regulatsioon aitaks tarbija usaldusi, usaldust suurendada, sest praegu ei ole meil norme, mille alusel võiks tarbijale kinnitada, et meie süsteem on usaldusväärne. et oleks mingi niisugune sertifikaat olemas või, või niisugune ohutustunnistus või julgeolekutunnistus, seda oleks vaja aitäh, kolleeg Novski, ECR. aitäh, esimees. ning eh, tere tulemast siia, härra volinik, mul on väga hea meel, et eh, arutelu teiega jätkub, sellepärast et teemasid on palju. täna tõstatasite digitaalse liidu ja digitaalse strateegia, rändluse teemad mm, ning puudutasite autoriõiguse küsimusi. me näeme, kui, kui palju erinevaid valdkondi on seotud selle digitaalse liidu teemaga. me ei tohiks unustada, et digitaalne turg areneb väga kiiresti. see on võib-olla üks kiirem, kiiremini kasvavaid ärivaldkondi maailmas ning väga dünaamiline. ning siin pakutakse järjest rohkem uusi teenuseid. samas tõstatab see vana filosoofilise arutelu sellest, millisel määral peaksime me seda turgu reguleerima. sest võib juhtuda, et, et reguleerimine niisuguses valdkonnas, kus on tohutu palju elektroonilisi tehinguid, tekitaks täiendavaid probleeme, mida tuleks pärast hakata eh, lahendama. nii et nagu te ütlesite, me peame endalt küsima, millisel määral või mis regulatiivsete meetmetega me oleme seda valdkonda juba reguleerinud, kas need on mõistlikud, tõhusad ning võib-olla peaks analüüsima ka, et mida sellest regulatsioonist ei ole enam vaja, millest turg on juba nii-öelda välja kasvanud ning veel üks väga oluline asi teiselt poolt, peame otsustama, mis põhimõtetest lähtuvalt hakkame me seda turgu, seda keskkonda kaitsma. sest ühiskond, mitte ainult Euroopa Liit, vaid kogu ühiskond üle kogu maailma sisuliselt on hakanud sõltuma digitaalsest keskkonnast ja kui järsku tekiks olukord, kus see turg ei toimi, see keskkond ei toimi, siis eh, satuksid löögi alla elutähtsad süsteemid, pangandus, eh, veevärk, nii edasi, nii edasi. nii et seetõttu tekib mul küsimus, kas me ei peaks eh, kõigepealt analüüsima olemasolevat regulatsiooni nendest uutest põhimõtetest lähtuvalt ning äh, selle põhjal jätkata. proua Kallas. seoses netineutraalsusega, kui me tahame, et internet aitaks äh, majanduskasvu ja innovatsiooni, siis peab internet jääma avatuks sellest hetkeks, kui alustavad ettevõtted, äh, kui nende juurdepääs internetile mingi äpi loomiseks näiteks muutub keerulisemaks, siis hakatakse interneti potentsiaali kärpima. siin on märgitud juba et teatud erandid peaksid olema netineutraalsusest avalikes huvides, näiteks eriteenuste puhul, näiteks isejuhtivad autod või ühendatud autod. üks ähm, väga olulisi sektoreid täna võib, üks sektor võib olla oluline ühele liikmesriigile, aga mis saab edasi homme, kui me hakkame lubama avatud interneti printsiibist erandeid, siis tekib kahe kiirusega internet, kus suured monopolid saavad kasutada oma turujõudu äh, teiste väljatõrjumiseks turult, teiste ettevõtete väljatõrjumiseks. et kas te saaksite kommenteerida või rääkida meile sellest, kuidas te näete ehm, neid erandeid ja, ja kuidas nendest ohtudest mööduda saab, saaks? interneti osas te märkisite, et olete avatud mõttele reguleerida ja maksustada internetiplatvorme. Eh, ning eh, Prantsusmaa ja Saksamaa on siin olnud üsna protektsionistlikud eh, selles mõttes, et nad on sihikule võtnud Ameerika Ühendriikide ettevõtted oma meetmetega. niisugune kaitse või protektsionistlik lähenemine mulle teeb muret, võiks fragmenteerida, killustada interneti ning hakata takistama meil innovatsiooni väga kiiresti areneval turul ja tahaksin teie arvamust selle suhtes ning viimane küsimus, digitaalne ettevõtlus ning kuidas digitaalselt meie majandus ümber kujundada, nii et ta konkurentsivõimelisemaks muutuks ja mis meetmeid siin Euroopa tasandil rakendada saaks? aitäh, proua. proua Ernst Kuue. jaa, aitäh. mul on kolm küsimust. esimene, kas ma sain teist õigesti aru, härra volinik, selles, selles mõttes, et, et toetate osalist netineutraalsuse piiramist või, või kaotamist järgnevatel aastatel. tahaksin teilt täpsemalt selle kohta kuulda, et mida te täpselt sellega silmas peate? sest eh, põhjendusi võib tuua väga erinevaid miks oleks vaja mingile informatsioonile juurde pääseda kiiremini, näiteks päästeteenused, pangaanalüüsid, ma võiksin seda loetelu jätkata ja tahaksingi siis teilt äh, saada sisuliselt selgitust, et kas see, see, mida te kavandate, ongi sisuliselt netineutraalsuse osaline mahavõtmine. ning autoriõiguse reformi osas te rääkisite päris pikalt ja see oli väga oluline, aga tahaksin täpsemalt kuulda teilt selle kohta, mis siis juhtub aastal kaks tuhat viisteist mis sammud on kavas komisjoni poolt, mida meil oleks oodata, need natuke konkreetsemalt. ning kolmandaks, andmete turvalisus, andmeturve. Te tõenäoliselt olete ka meedias lugenud, et Maltosse on sisse häkitud, nii et äh, usaldus andmete turvalisuse suhtes on väga väike praegu ja niisugune protektsionism isikuandmete suhtes või niisugune kaitse isikuandmete suhtes, nende andmete turvalisuse tagamine on väga oluline ning küsimus ongi, kuidas te andmeturbe või andmekaitse valdkonnas kavatsete koostööd teha teiste volinikega, näiteks volinik Timmermansiga ning mis siis praktikas toimuma hakkab, sellepärast et kõik digitaalse agenda vallas toimuv on andmekaitse äh, perspektiivis ju asi, mis kodanike õigusi puudutab. aitäh, nüüd EFTT kolleeg Borrelli. <clears throat> suur tänu teile, esimees rääkides nüüd interneti neutraalsusest, sooviksin meenutada, et möödunud aasta aprillis võttis Euroopa Parlament vastu äh, selge definitsiooni selle kohta, mida interneti neutraalsus tähendab. see tähendab seda, et meie poliitiline visioon sai täiesti selgeks. Ameerika Ühendriikides äh, võeti vastu selge seisukoht interneti neutraalsuse kohta ning äh, küsiksin teie käest, kas teile ei tundu, et garanteerides ligipääsu internetti ilma ainsagi takistuseta, võib olla ka teatud ohuks innovatsioonile? kas teie arvate, kodanikud, kes on äh, teadlikumad, võiks, võiks meid aidata meil paremini oma eesmärke äh, täita. proua Capello, kes on ähm, äh, siis äh, Ai, aitäh, härra volinik, teie sissejuhatuse eest. volinik Hilliga rääkisin juba kapitaliturgude liidust äh, hommikupoolikul ning äh, see on seotud digitaalagenda mitmete aspektidega, väga tähtis on alternatiivsete finantseerimisvormide toetamine iseäranis alustavatele ettevõtjatele sest äh, alternatiivsed vormid pangapoolsele finantseeringule on alustavatele ettevõtjatele väga olulised. Te rääkisite meile äh, muuhulgas ka andmeturbe ja võrkude turbe direktiivist rääkisite autoriõigusest, väga olulised teemad tõesti. aga millest ma puudust tundsin ja mida me peaksime põhjalikumalt käsitlema ja mille, mille kohta ma sellepärast küsingi, ongi küsimus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelisest erinevusest selles mõttes, et Ameerika Ühendriikides on suured andmeettevõtted, Euroopas seda päris ei ole. ning te ütlesite, et teie eesmärk on muuta Euroopa Liit niisuguseks üleilmseks tegijaks või, või tekitada taolisi ettevõtteid Euroopa Liidus. väga oluline on siin silmas pidada, et meil ei ole piisavalt tööstuslikku võimekust ning Äh, osaliselt võib-olla on tegemist selles, et meie tegevused ei ole koordineeritud piisavalt selles valdkonnas ja seetõttu ei olegi niisuguseid ettevõtteid. siin on nii-öelda majad projekte olemas, te rääkisite sellest, rääkisite ka regulatsiooni ettepanekutest ning äh, tahtsingi küsida, missugused on nüüd need, need majakas või pilootprojektid ning kuidas te kavatsete selle eesmärgi poole liikuda, et Euroopas äh, tekiks digitaalvaldkonnas niisugused ülemaailmsed tegijad? verehrte Damen und Herren Abgeordnete, zu Ihren Stichworten einige. austatud daamid ja härrad, mõned konkreetsed äh, vastused teie küsimustele, aga alustuseks märgin, et digitaalses maailmas on tohutu muutuste kiirus. digitaalne maailm muutub alati kiiremini, kui me ootame ning äh, kui me üritame midagi reguleerida või teha siis eh, jääme me paratamatult eh, maha digitaalse maailma muutustest. võtame, võtame mingi digidirektiivi või valge raamatu või mingi seadusloome ettepaneku, kui parlament poole aastaga selle läbi menetleb, eh, te, te olete selles mõttes kõige kiiremad, nõukogus võib minna aasta nõukogus näiteks andmekaitse on juba poolteist aastat kinni, puhtalt blokeeritud Teie võtsite aprillis äh, kaks tuhat neliteist oma seisukoha. ja märtsis saame meie oma mandaadi, siis läheb äh, asi triloogi, edasi tuleb veel rakendamine liikmesriikides, vastavad otsused, mõnes liikmesriigis on ühekojaline, teises kahekojaline parlament ning äh, kõik see võtab neli aastat ja, ja see ei vasta enam äh, tegelikule olukorrale lõppkokkuvõttes. nii et mul tekib siin küsimus, mille ma tahaks esitada kõigile Euroopa organitele. et meil võib olla valdkondi, kus need kaks-kolm aastat, neli aastat ei ole probleem, teistes valdkondades aga, või teistes, teiste ülesannetega seoses kui aga digitaalses sektoris, kui me üritame konkureerida Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriikidega, siis meie regulatsioon, kui me üritame maailmas mingeid standardeid luua ja meie standarditele mingit austust luua ja tagada, et neid aktsepteeritaks, siis me ei saa niisugusel teosammul oma regulatsioone kehtestada, me peaksime oma menetluskorda digitaalses valdkonnas muutma. see tähendab lühemaid tähtaegu. põhjalikumat tööd ja kiiremaid otsuseid. vastasel juhul me ei saa kaasas käia digitaalse tehnoloogiaga oma, oma õigusaktides sest äh, seitsme aasta eest iPhone'e veel ei olnud. seitsme aasta eest ning äh, meil on praegu sisuliselt siis äh, meetodid, mis on omased nagu neandertaalastele kujundlikult väljendades veel. ja see puudutab mind, minu teenistusi, kõiki Euroopa organeid, meil on vaja menetluskorda, mis on erinev ja kiirem digitaalses valdkonnas. teiseks, miks meil üldse siin regulatsiooni vaja on? sellepärast, et digitaalne maailm, digitaalne majandus kaldub monopolide tekkimise poole. kui, kes täna näiteks mingi äpi loob või platvormi loob võrgus või kes võrgus on mingi juhtettevõte konkreetsel turul saab turgu, sisuliselt omandab valitsema mõju, võib muutuda monopoliks, hakkab turgu kujundama, seetõttu ongi meil vaja regulatsiooni, et tagada konkurents. et tagada, et tarbijate, kasutajate huvisid arvestatakse. see tähendab, et digitaalses maailmas just on vaja nutikat regulatsiooni nii nagu me varem muudes majanduse valdkondades seda oleme näinud ja vajadust oleme näinud. autoriõiguse osas kavatseme sügisel esitada meetmete paketi, milles reguleerime autoriõiguse ja autorilepingute olulisi küsimusi digitaalse, digitaalse maailma seisukohast just ning äh, tagame tasakaalu mõistliku tasakaalu eri poolte õiguste vahel. ning äh, loomulikult ajakirjandus on oluline, raadio, televisioon on oluline meile, aga digitaalses maailmas me näeme, et kasutaja soovib äh, pääseda otse äh, sisu juurde ning sisuliselt vahendajatest mööda minna. täpselt samuti on ka mitmes muus valdkonnas. ja, ja samuti raamatute kaubanduses, tekstiilikaubanduses, võtame Amazoni näiteks, otsetarned sisuliselt. me peame leidma tasakaalu oma seadusandluses, mis võimaldab turustust, mis on reguleeritud ning et ei, ning äh, tekitab võimalikult vähe kulusid nii tootjatele kui tarbijatele ja samas on mittediskrimineeriv. et me kavatseme pressikonverentsil neid küsimusi käsitleda andke meile natuke aega, me, me esitame informatsiooni selle kohta peagi. meie mobiilside, mobiilkõned on erasfääri küsimus ja loomulikult tuleb välistada see, et, et hakatakse häkkima sisse meie erasfääri. ja siin peavad meie luureteenistused ja, ja taolised organid oma panuse andma. horisont kakskümmend kakskümmend jaoks ette nähtud investeeringud, teadusuuringute investeeringud on ette nähtud kaasrahastamiseks miljard eurot aastas. umbes on meil ette nähtud selleks teadusuuringute valdkonnas. Need, see raha peab olema, on kavandatud kasutada just VKE-dele eelisjärjekorras, see tähendab, et et me Euroopa poolt toetame just VKE-sid, uusi tooteid, uusi mõtteid. ning positiivne on siin just märksõna digitaalne tööstuspoliitika. küllastunud turgudes, vanades turgudes on meil tegijad juba tuntud, Bayer, ABB, Airbus, Fiat, BMW Nestle, Siemens, GE Philips, Alstom ja nii edasi, nii edasi. digitaalses valdkonnas on praegused juhtettevõtted tekkinud vaid paarkümmend aastat tagasi. nii et miks, miks ei võiks tekkida olukord, kus mingi alustav ettevõte Riias, Milanos, Tallinnas, Vilniuses, Madridis praegu, kes alustab kümne aasta pärast oma ideega või oma rakendusega, oma platvormiga, ei, ei võiks saada ka maailmas juhtivaks ettevõtteks, näiteks nagu Nokia. viis aastat tagasi oli tal mobiiltelefonide tootjana viiskümmend protsenti maailma turust ja nüüd on see praktiliselt null et eh, näete, missugused need arengud on ja kui kiired. ja seda arvestades peamegi oma tööd tegema. küberjulgeolek, G4, G5 side on väga oluline, mille nimel töötada ning Horisont kakskümmend kakskümmend eh, rahastamine peab seda arvestama. me peaksime Ameerika Ühendriike vaatama ühtaegu nii partneri kui konkurendina digitaalsektoris, mitte vaenlasena. aga me ei saa loomulikult aktsepteerida seda, mida Ameerika Ühendriigid praegu oma strateegias suhetes Euroopaga näevad. et me ei saa netineutraalsuses äh, lähtuda Ameerika Ühendriikide põhimõtetest ja oodata, et, et seal Google laiali lammutatakse kuuesaja ja Obama, kui, kui me üritame nendest eeskuju võtta, siis ei saa oodata, et komisjon hakkab Google'it lammutama. me ei saa minna kas-või teed. Ameerika Ühendriigid on partner, ühtaegu konkurent turul ning Google on teretulnud Euroopas, aga Google peab meie siseturu reegleid aktsepteerima, meie konkurentsiõiguse norme aktsepteerima sest meil on ju ka Euroopas ettevõtted ning mul on hea meel, et komisjon eelmise aasta veebruaris oma kavandatud otsust vastu ei võtnud. me peaksime tagama, et meil on objektiivne ja neutraalne platvorm, kui meil on otsingumootor, et meil on otsingumootor, mis ei eelista ühet äh, tootja tooteid, ei diskrimineeri teisi tooteid. digitaalne maailm peab olema vaba diskrimineerimisest ning äh, seda me kavatseme Google'ile öelda, Google peab see, neid nõudmisi täitma. ning teine näide. täna hommikul lugesin, et Belgia andmekaitse inspektsioon on Brüsseli ja Lööveni ülikooli analüüsile tuginedes öelnud, et uued Facebooki tüüptingimused ühitamatud Euroopa andmekaitse nõuetega. me peame seda kontrollima ja, ja, ja siis näitama Facebookile nii-öelda kollast kaarti või ka punast kaarti, et ma ei ole Facebooki vastu, aga aga Euroopa ruumis nii-öelda mängija peab äh, alluma Euroopa reeglitele ja kui ta seda ei tee, siis ta lüüakse kas välja või saab, või saab, äh, või määratakse talle karistus. see ei sõltu sellest, kust see tegija pärit on, Mumbaist, Tokyost, Shanghaist või Moskvast. nüüd netineutraalsus äh, ma ei ole siin väga jäigalt seisukohal, ma märgin üksnes järgnevat et kui me peame hakkama tegema otsuseid, siis on meil vaja nendeks parlamendi ja nõukogu heakskiitu. mõlemad peavad äh, omalt poolt millestki loobuma. see tähendab, et, et meil tuleb olla paindlikud. ning nõukogus on netineutraalsus natuke teise ulatusega kui see, mida parlamendis selle teema all kasutat-, käsitletakse. seda esiteks. teiseks märgin et kui minult küsitakse, kas ma pangaanalüütikute, kas ma tahan eelistada pangaanalüütikuid või päästeteenistusi, siis kindlasti mitte pangaanalüütikuid, vaid päästeteenistusi siis, siis, kui on tagatud, et nad tõesti igal juhul toimivad. kui me usume mobiilsusesse kui auto järgnevatel aastakümnetel Euroopa liikluses ähm, automaatsed autod oluliselt olema saavad ja kui on võimalik näiteks vähendada liiklusõnnetuste ja surmade arvu üheksakümmend protsenti, siis siis äh, tuleb seda teed loomulikult minna ja vastavatele küsimustele vastata, kui liiklussurmade äh, arvu on võimalik vähendada, siis tuleb seda teha, see on pragmaatiline, mõistlik. kui meil on näiteks maapiirkonnas mingi haigla, mis ei ole enam rentaabel, aga samas tagab elementaarse teenuse ja seetõttu ei suleta, siis see on ju ja, ja kui sinna tuleb näiteks ütleme, elu, kui, kui sinna tuuakse inimene, kes, kelle elu on ohus liiklusõnnetuse tõttu ja keda tuleb kohe opereerida või siis ta sureb ja kui seal haiglas enam arste ei ole ja samas sadu kilomeetreid eemal on meil näiteks ülikooli kliinikus on arst, kes võiks eh, läbi, läbi võrgu nii-öelda selle operatsiooni seda juhendada või teha, siis, siis see elu on oluline. see, selle inimese elu ja selle haigla olemasolu on, on olulised sest tagatakse vajalik arstiabi hädaolukorras. näiteks muusika allalaadimine Youtube'is või mingi huvitava mängu allalaadimine. või Stuttgardi meeskonna mängu vaatamine läbi mingi seadme. Very wide answer and.... suur tänu, volinik, teie põhjaliku ülevaate eest mul on veel viisteist kolleegi, kes soovivad teile küsimusi esitada, nii et äh, üle pooleteist minuti keegi sõna ei saa, äh, sest äh, härra volinik vastab mitte üle kolme minuti, sest meil on aega väga vähe. nii et viisteist kolleegi ütlevad oma arvamuse. ja järgmisena saab sõna Rodel Castillo härra esimees, tere tulemast, härra volinik, üritame võimalikult äh, kiiresti rääkida. teema on kahtlemata oluline ning ka väga ka ja ka väga atraktiivne. kõigepealt äh, tuleb alguseks äh, meenutada teie ametinimetust volinik võrreldes eelmistega Te olete siis majandus ja, ja Eh, eh, majandusküsimustes ja digiühiskonna küsimustes. ning eh, sellega seoses olete muidugi tihedalt seotud ka meie komisjoniga. palju, suur osa teie pädevustes selle ühise digitaalturu väljakujundamisel on seotud ka meie komisjoniga, meie roll on äärmiselt oluline on seotud erinevate probleemide ja otsustega. kolm äh, mõtet, kõigepealt äh, see, mis puudutab siis, millega me ütlesite proua Thyssen'i ja ühise turu kohta, ma olen nõus sellega, mida ütles volinik, et äh, minu meelest on meil praegu tõeline võimalus Läti eesistumise ajal jõuda olulise kokkuleppeni. ma ei tea, kas selle eesistumise lõpuks või hiljem või äh, sest isegi Itaalia eesistumise ajal, mis tegi ometi väga suure töö ära, ei suudetud ühisele äh, kokkuleppele jõuda, on siiski väike lootus, et nõukogu hakkab oma seisukohti meie omadega lähendama ja nüüd, mis puudutab see interneti neutraalsust, on võimalik, et nõukogu seisukoht erineb meie omast, kuid eh, ärgem unustagem, et tegemist on kaasotsustusmenetlusega ja meie võime seega parandada komisjoni ettepanekut eh, määruse osas ja lõpuks peame jõudma kokkuleppele, eh, mis lähtub meie esmastest seisukohtadest ja üritame leida kokkuleppe, mis on lahenduseks lahenduseks ähm, meile kõigile. ma sooviksin veel midagi öelda, sest ma pidin vaja, pidin siiski rääkima äh, veel ühest asjast. ärge unustage, härra volinik, et digitaalagenda praegusel hetkel alles areneb edasi, tema lõpp lõpptähtajaks äh, ähm, on pandud kahe tuhande kahekümnes aasta, nii et äh, ärgem äh, unustagem, et jälgimisküsimused on olulised, mis langeb ära, see langeb ära, aga on oluline äh, Eh, et me jälgiks, kuidas digitaalagendat ellu viidaks, viiakse ja kas te võiksite rääkida palun ka seda, sellest, eh, mille te võtate aluseks eh, oma, oma teatises Euroopa digitaalturu kohta ja loodetavasti räägite, räägib sellest varsti ka nõukogu. suur tänu. ma tean, et te olete kolmepoolsete läbirääkimiste eest vastutavad vastutav sellega seoses andsin teile pisut pikemalt sõna, aga palun pidage oma kõne ajast kinni, teil on poolteist minutit kõigil. järgmisena saab sõna härra Tajani, asepresident. suur tänu teie vastuse eest Google'i kohta. meil on tõesti vaja kõigil võrdseid võimalusi tegutsemiseks Euroopas, mis puudutab nüüd rändlust, siis äh, Äh, siis äh, kas kahekordne strateegia oleks äh, lahendus? mis puudutab taristut, siis peame investeerima rohkem digitaaltaristusse, meil on vaja Euroopa projekti ja digitaalset ühisturgu mitte ainult Junckeri investeerimisplaani pärast, vaid see oleks oluline äh, pagas ka meie eh, startup ettevõtetele. kas eh, kavatsete eh, luua tugeva sideme digitaalse ühisturu ja VKE-de vahel? suur tänu, pidasite kõne ajast kinni, fantastiline. järgmisena proua Niibler, palun. suur tänu, härra eesistuja koosoleku juhataja. jah, aitäh selle mõttevahetuse eest, <clears throat> mis meil siin ennelõunal toimub, kaks märkust olen täiesti nõus komisjoniga, et on vaja kiirestada meie seadusandlikku tööd. see on väga tähtis, et ka nüüd nõukogus liigutakse edasi telekomi paketiga. ja meie oleme teinud ettepanekud siin parlamendis veel eelmise eh, koosseisuga. Eh, meil oli siin Mm. meiepoolsed ettepanekud võeti vastu aga nüüd peab nõukogu tegutsema ja paindlikkust üles näitama et lõpuks ometi telekomi pakett saaks vastu võetud siin me oleme teiega ühes paadis. nüüd autoriõigus siingi olen teiega päri et otsustav on see, et uue autoriõiguse puhul oleks tasakaalus erinevate osaliste huvid, kodanikud ühelt poolt, loometööstus teiselt poolt ja kolmandaks need, kes edastavad seda sisu jah, on vaja vaadata seda keti kõiki ahelaid ja meil on siin olnud väga põhjalik arutelu selle üle. ja me rääkisime ka sellest, kuidas vanu autoriõiguse äh, direktiiv on ellu rakendatud väga põhjalikult tegelesime sellega ja kõik kes sõna võtsid toonitasid seda kuivõrd oluline on see et meie oma äh, loomejõudusid siin euroopas kaitseksime korralikult ja see on ju meie potentsiaal meie ajud ja kui me kõike selleks ei tee et neid kaitsta siis Mm, äh, tähtis on, et mitte kõik tasuta ei satuks võrku, see ei saa ju olla meie autoriõiguse eesmärk. nii et äh, kolleegid on väga põhjalikult äh, sellega tegelenud, aga tähtis on, et mitte ainult kasutajate õigusi ei kaitstaks, vaid kõigi osaliste õigusi. Mr Zorinio. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Zorinio suur tänu teile, härra esimees, volinik, kõigepealt äh, sooviksin teid tänada Digitaalliidust äh, rääkimise eest. see on äärmiselt oluline teema, on äh, oluline, et me välja töötaks ühtse globaalse strateegia digitaalvaldkonnas lisaks sellele leian, et digitaalagenda on kahtlemata oluline instrument, mis aitaks meil paremini teha kõike seda, mida me praegusel hetkel juba teeme antud hetkel digitaalagenda ei saa lihtsalt jääda selleks, mis ta on, ta peab äh, meie konkurentsivõimet suurendama. peame äh, välja töötama konkurentsivõimelisemad teenused ning samuti ka tooted, mis on puhtamad, innovaatilisemad ning äh, kokkuvõttes ka paremini võimelisemad endale koha leidma globaalsel turul Ehm, Obama ütles Silicon Valley's natuke aega tagasi, et Ameerika Ühendriigid eh, on kõige paremini välja arendanud interneti, meie, kui soovime seda reguleerida, ehm, siis võime kahjustada, õigemini ehm, tekitame tõsise eh, kaubandusliku tõkke nii et äh, peaksime investeerima uude äh, digitaalsesse tsüklisse, teadusuuringutesse, koolitusse, sest ainult nii on meil võimalus äh, edasi liikuda. sooviksin teile esitada ka järgmise väljakutse. homme esitatakse teatis Energialiidu küsimuses. millal esitatakse teatis Digitaalliidu kohta? aitäh, suur tänu teile järgmisena saab sõna äh, proua Griffin. suur tänu teile, härra volinik, loometööstus äh, on meie konkurentsivõime võtmeks ning äh, see tähendab seda, et digitaalliit peaks aitama meil luua kõrgekvaliteetseid töökohti. õnnetuseks meie äh, Äh, meie autoriõiguse kaitse on endiselt kaheksateistkümnendast sajandist. meie ne, autoriõiguse kaitse äh, peaks olema selline, mida soovivad äh, tarbijad. samuti peame kaitsma ka disainereid, kunstnikke, autoriõiguse omanikke, kes neid tooteid loovad. praegusel hetkel on tohutu lõhe paljude ta, Eh, nende vahel, kes, eh, kes eh, näiteks digitaalseid võimalusi loovad ja samas ka kunstnike vahel, kes sisu loovad, näiteks on muusika jagamiseks väga palju erinevaid leebilehekülge loodud, võin teile tuua sadu näiteid Manchesterist või Liverpoolist, mida kavatsete teha selleks, et neid äh, väärtuste lõhesid vähendada, kuidas teha selleks, et garanteerida, et äh, loojad äh, saavad õiglaselt, õiglast tasu oma tegevuse eest. mida kavatsete teha globaalsete Ameerikas asuvate ettevõtetega, kes on sisu edastajad, kuid kes peituvad e-kaubanduse sildi taha ja kes seega kärbivad meie töökohti ja majanduskasvu. aitäh, suur tänu, järgmine. järgmisena Äreverit härra volinik, minult kaks küsimust. kõigepealt eh, te eh, avaldasite lootust, et Junckeri plaan eh, ka turgutab digitaalset sektorit, aga kas ainult digitaalset infrastruktuuri hakatakse sellest plaanist finantseerima? meie arvasime, et seda peab tegema Euroopa ühendamise rahastuga, sealt on nüüd raha, raha vähemaks võetud kas üldse rahalisi instrumente teie plaanide jaoks on ja teiseks, kas te toetate seda, et Junckeri plaani raamides spetsiifiliselt välja tuua prioriteedina ka kultuuri ja loometööstus? me olime hämmastunud selle üle, et see valdkond ei olnud prioriteetsete valdkonnade all. ja kolmas küsimus. Te räägite sellest, et on vaja kiiremini tegutseda ja kirjeldasite väga hästi, et just et digitaalturu tehnilise ja majandusliku arengu koha pealt oleme väga aeglased, aga samas eh, sellised traditsioonilised arutelud, mis toimuvad USA-ga ja liikmesriikidega, on meil ja meil on jäänud mulje, et eh, USA börsi järelevalve eh, näeb ette, et börsil noteeritud ettevõtted, kes saavad kahjumit ja kahjumit ka seeläbi, et nende andmetesse on tungitud, peavad selle kohta infot andma börsi järelevalvele. ja see on palju kiiremini toonud kaasa selle, et ettevõtjatel äh, sunniti oma turvet tugevdama ja ka teavitama sellest, kui mingid andmetesse tungiti ja need kaotsi läksid. nii et ei piisa sellest, kui me traditsiooniliselt õigusloomeliselt asjadele läheneme, vaid ka aktiivsemalt kasutame igasuguseid regulatiivseid instrumente, millel on kaudne mõju, aga samas otseselt mõjutavad nad seda, mida me siin arutame. härra Kelly, palun uh,. suur tänu teile, suur tänu volinikule, tore on teid jälle kohtuda Eh, nagu kohtusime teiega teie eelmises eh, ametis. ma olen nõus sellega, mida öeldi autoriõiguste kohta ehm, eelnevalt, eriti proua Niibleri poolt, ma ei pea sellega erinevalt tegelema, te rääkisite ka spektriõigusest, ehm, millised tagajärjed võivad sellel olla, ehm, mis te ütlesite ning nüüd, mis puudutab rändlust veel, eh, siis rändluskulud peaks kaduma koos äh, selle aasta, selle aasta lõpuks äh, selle osas äh, on otsustatud, otsus tehtud ka nõukogu tasandil. mis puudutab nüüd küberturvalisust, häkking, spioneerimine ja nii edasi, siis oleme kümme aastat ajast maas. kas see on võimalik ähm, järgi jõuda, sest see on teema, mis kiiresti edasi areneb ning kas äh, see eh, toob kaasa ka vaba internetile parema ligipääsu, mis meie kõigi jaoks on oluline, sest eh, eh, sest see annab, peaks parandama kodanike ligipääsu andmetele, nende kasutamisele ja, ja ja siis veel isesõitvad autod, mis juhtub siis, kui sellisele informatsioonile ligi pääsetakse ja häkima hakatakse. proua Sandre, härra esimees, mul on kaks küsimust, kõigepealt sooviksin härra Oettingeri tänada selle eest, et äh, ta äh, rääkis piiriäärestest piirkondadest, kust ma ise pärit olen, olen pärit Elsassist, kuuskümmend tuhat piiriäärsed töötajad äh, igapäevaselt sõidavad üle piiri sellega seoses on äh, loomulikult äh, äh, äh, on loomulikult sellised äh, kaaskasutuspunktid minu jaoks äärmiselt olulised. kas teil on ka konkreetseid ideid, täpsemaid ettepanekuid, mida meile esitada? ja sooviksin teise punktina rääkida investeeringutest ehk siis eh, digiühiskonna eh, arengu, arendamine, selleks on loomulikult vaja ehm, või seadusi, selleks on vaja kapitali, taristut, samas on vaja ka suhtumist. me räägime ettevõtlusvaimust, ettevõtete loomisest, ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik eh, sellist eh, digitaalset eh, lähenemist soovitada ettevõtetele, aga näiteks eh, avaliku võimu esindajatele. suur tänu teile, proua. ja järgmisena saab sõna proua Ubatska, suur tänu teile. härra volinik, te rääkisite kahtlemata väga selgelt äh, ja rääkisite ka tõketest, mis kokkuleppe sõlmimist takistavad. sooviksin veel midagi küsida. tahaksin rääkida õigemini ehm, inf-, eh, informaatika alaste teadmiste erinevusest erinevates sotsiaalsetes klassides, mis tähendab seda, et on tekkinud uut tüüpi nii-öelda kõrvalejäetus, see puudutab erinevaid põlvkondi ja ka erinevate eh, sissetulekutega ühiskonnaliikmeid. me ei saa digitaalset ühiskonda luua mõtlemata selle peale, et et tuleks midagi teha selleks, et informaatika saaks kõigile tuttavamaks. ja teine küsimus, ma ei tea, kas võite meile midagi öelda Eh, TTIP-i lepingu kohta, kõigepealt siis autoriõiguste kaitse ja infotehnoloogiate arengu küsimustes. suur tänu. järgmisena saab sõna meie aseesimees eh, proua Toodja. suur tänu teile. Eh, ma sooviksin Eh, rääkida eh, raadiospektri eh, läbirääkimiste mandaadist. me ei tohiks praegu püssi põõsasse visata, võttes arvesse nõukogu seisukohti. oleme seda küsimust arutanud parlamendis juba pikemat aega. meie leiame, et lisandväärtus on täiesti olemas, meil on vaja koordineeritumat lähenemist et piiriülese spektri küsimused lahendatud saaks. praegusel hetkel on menetlusi väga palju, ei e, tekita see, ei tee see muidugi majanduslikult e, e, paremat olukorda, see on oluline poliitilisest seisukohast lähtudes samuti. nii et oleks äärmiselt hea, kui ta saaks teist läbirääkimisraundi nõuda. mis puudutab interneti neutraalsust, siis ma saan aru, Äh, äh, ma saan aru kõigest, mis räägitakse maantee turvalisusest ja automaatsest juhtimissüsteemist ja nii edasi. tegemist on ju tegelikult äh, nii-öelda universaalse teenusega. ma ei arva, et see on see, millega me tegelikult peaksime tegelema. teenused, nii-öelda eriteenused kasutavad informatsiooni, mis internetis juba olemas on. loomulikult on oluline, et äh, see on tõsi, et need küsimused, mida mainisite, on prioriteetsed, kuid samas ärgem unustagem, et tegu on siiski üldhuviteenustega, me, mis peaks, aitaks inimestel infole paremini tõhusamalt ligi pääseda. mina räägin eelkõige siiski aga maksulistest, tasulistest teenustest, nii et äh, arvan, et äh, komisjon peaks oma rolli edasi mängima kolmepoolsetel läbirääkimistel, sest seda olete teinud juba mitmeid aastaid. järgmisena saab sõna härra Van Nistelrooy. suur tänu teile. ma räägin väga lühidalt. ma olen nõus nende küsimustega, mida on tõstatatud taristute ja e, investeeringute küsimustes. E, kuid ma tahaksin teie käest küsida, kas teil on nägemus äh, selle kohta, kuidas äh, oleks erakapitali võimalik investeeringuteks ligi meelitada, sest äh, praegusel hetkel on investeeringud näiteks lähenenud, vähenenud kümnelt miljardilt ühele miljardile euro kas sellistes valdkondades, kas teil on mingisugune nägemus, millised võimalused selles valdkonnas eksisteerivad? kas neid finantseeritakse laenude kaudu, mis tuleb hiljem tagasi maksta. Eh, arvan, et uue võrgustiku puhul peaks olema võimalik tulla tagasi praeguse mudeli juurde. kas teil on mingisuguseid konkreetseid arve meile öelda ja kas teil eh, on meil, teil ka Euroopa Investeerimispangast eh, midagi öelda ja proua Verv? suur tänu, lugupeetud härra Ottinger. jah, äh, tööstus neli punkt null, jah, see on nüüd loosungiks muutunud ja äh, tööstuse võrgustamine, see on midagi, mis aitab meil ka taas äh, elustada meie tööstust ja väga suure osa oma tänasest Äh, konverentsist te pühendasite ka just arukale Euroopale, kui me tähelepanelikult vaatame, siis me näeme, et tegelikult kolm eeltingimust peavad olema, et meil toimuks läbimurre. Äh, kõigepealt kõik äh, hõlmav lai võrgusüsteem, andmete turvalisus ja kolmandaks ühe, üks keel, mida me kasutame, nimelt definitsioonid peavad olema paigas, et et lõppkokkuvõttes masinad, ükskõik kes neid siis toodab, võrgus suudaksid omavahel suhelda. nüüd esimene asi, millest ma rääkisin, on ka kajastatud Junckeri plaanis, nimelt andmekaitsereform ja selle kohta on meil ka komisjoni tööprogramm, aga kolmas punkt, siin ei ole veel midagi tehtud ja mida saab Euroopa ära teha selleks, et tõesti standardid tööstuses neli punkt null kehtestataks? loomulikult aega napib, te kõik näete seda, viis minutit tagasi me pidanuks juba äh, edasi minema ja selge on see, et volinik ei saa põhjalikult kõikidele küsimustele vastata. aga ma kutsun üles meid kõiki, kuna tegemist on niivõrd huvipakkuva teemaga, et järgmistel kohtumistel me arutame neid asju edasi võib-olla härra volinik teeb lihtsalt lõppsõna praegu, sest tõesti aega on vähe, aga samas on teema väga huvitav ja me kutsume teid kindlasti lähitulevikus tagasi. jah, andke meile Junckeri plaani kaela veel paar nädalat selleks, et koos spetsialistidega, peadirektoraatidega ja kolleeg Kataininiga välja töötada kõige paremad kriteeriumid selleks, et digitaalseid infrastruktuure äh, Äh, parendada ja selle kohta ettepanekut teha. jah, ja nüüd pädevuste küsimus, mida peab tegema Euroopa Liit ja mida teevad liikmesriigid oma eelarvest, mida teevad äh, piirkonnad, mida teevad kohalikud omavalitsused ja mida teeb Telekom ära? jah, äh, kolmekohaline miljard miljardide summa äh, on meil investeeringuteks ja just maapiirkondades. ilma sellise finantsvõimenduseta ei õnnestu meil kiiresti edasi liikuda, sest äh, klientide arv ja võrkude väljaarendamine sel, järgmistel aastatel ei saa olema piisav. nüüd digitaalne siseturg. kolleeg Ansip ja mõned teisedki kolleegid minu kõrval maikuus pakuvad välja uue paketi ja justiitsvolinik, konkurentsivolinik annab oma panuse sellesse, samuti tööstusvolinik ja kultuurivolinik panustavad. mina ise teen sedasama ja me palume teid üheskoos, et kuni maikuuni et alates siis maikuust hakata arutama neid üksikuid komponente, eh, mis tuginevad paketi ettepanekutele ja meie esimene ettepanek tuleb ka nüüd turbe, andmeturbe direktiivi kohta Euroopa Liidus, aga tegemist on puht platvormiga, see on lihtsalt esimene pakett, mille me välja pakume selleks, et äh, oleks läbipaistev äh, infovahetus äh, ja meil on vaja rohkem ära teha, meil on vaja üle-euroopalist kultuuri ja standardit andmekaitse osas turbe osas. meil on suurepäraseid ettevõtteid Euroopas, kellel on tehnilised võimalused olemas selleks, et andmeturvet tagada kõige kõrgemal tasemel, aga ma näen, et nüüd on võimalus ka ülejäänud Euroopa tööstusel kaasa lüüa. Te siin viitasite Elsassile, tõepoolest. infrastruktuur ei tohi piirduda eh, ja lõppeda riigipiiridel ja Junckeri plaan näebki ette, et paralleelselt arendatakse välja infrastruktuurid. Eh, ja eh, nii Strasbourgis antakse abi, kui näiteks Schwarzwaldis keegi lapse ilmale toob ja abi vajab seejuures, nii et teeme ka selle kohta ettepanekud ja kõik see peab toimuma äh, reaalajas selline andmete vahetamine selge see, et mitte päevad hiljem, nii et meil on vaja piiriüleselt tagada samasugune kvaliteetne kiire võrgustik sellega, et me arendame välja paralleelsed võrgustikud lisaks nendele, mis on juba olemas. nüüd rändlus Eh, kui te Star-, Strasbourgis helistate Bordeaux'e, siis on see palju soodsam kui Strasbourgist keeli helistada ja see ei tohiks nii olla. Strasbourg keeli vahel on ju palju vähem kilomeetreid ja operatiivkulutused on palju vähemad kui Strasbourg ja Bordeaux vahel. Eh, nii et telekomi ettevõtjad eh, peavad sellega tegelema ja tähtis on, et võimalikult vähe väheastmeid oleks andmete edastusel ja meil on vaja see seadusega ette näha ja siin on vaja ka parlamendil survet avaldada selleks, et rahuldav lahendus veel nõukogus sünniks, selle kohta veel sellel aastal ja ma olen tänulik nüüd sektorile. ja selge on see, et elu nõuab, et me tõesti ühesugust keelt kasutaksime on vaja mõista neid nähteid ühesug-, nähtusid ühesuguselt ja meie oleme valmis oma panuse andma ja vahendajaks olema definitsioonide väljatöötamisel. meil ei ole vaja ainult aega infrastruktuuride väljaarendamiseks, aga meil on vaja ka keel eh, defineerida nii, et masinad omavahel saaksid suhelda ja ka neid valmistavad vabrikud omavahel saaksid suhelda. suur tänu, kallid kolleegid, kõikidele küsimustele tõesti ei õnnestunud põhjalikult vastata aga härra Volling pani kõik teie küsimused kirja oma märkmikusse ja äh, õige pea me tuleme nende juurde tagasi ja loomulikult me tahame, härra volinik, teiega olla kogu aeg tihedas kontaktis ja regulaarseid arvamusi vahetada. tegemist oli e-, üritusega, mis on üks osa struktureeritud dialoogist Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ja me jätkame sellega. aitäh teile, volinik! Yeah, okay. Thank you. Uh, uh, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt äh, on ka väga tähtis ja volinik Oettingergi viitas sellele mõned hetked tagasi, nimelt Junckeri investeeringute plaan Eh, pakett ja arvamuste vahetamine selle üle. ma selgitan teile seda, et tegemist on esimese mõttevahetusega meil ja meil on üsna kiire, sest kõik tuleb lõpule viia, ka kolmepoolsed tuleb lõpule viia veel juunikuuks käesoleval aastal, nii et neli kuud on meil tegelikult selle jaoks. Eh, järgmine Strasbourgi täiskogu näeb ette ka erakorralise ITRE kohtumise esmaspäeval, üheksandal märtsil kaks tuhat viisteist kell pool kaheksa kuni pool kümme õhtul. kaks tundi me tegeleme ainult selle teemaga, et arutame Euroopa strateegiliste investeeringute fondi teemat, EFSI teemat. kaks tundi esmaspäeva õhtul Strasbourgis on sellele pühendatud ja järgmisel päeval täiendavalt, see on siis teisipäeval kell seitseteist kolmkümmend kuni äh, üheksateist kolmkümmend toimub veel täiendav arutelu kahe tunni jooksul sel samal teemal. tegemist on mitteametliku ITRE komisjoni kohtumisega. me kutsume asepresidendi Kataineni ja volinik Moedase kohale. ja muudatusi on võimalik esitada kuni reedeni, kolmeteistkümnenda märtsini jah, võib-olla aega ei ole piisavalt, aga me peame toime tulema. ja täna meie kohtumine on pühendatud ennekõike sellele, et meie raportööri seisukoht ära kuulata ja meie variraportöörid ja võib-olla ka koordinaatorid peavad siis lühikesed sõnavõtud. täna on see kõige tähtsam ära kuulata, mõtted vahetada, kuulata ära raportöör ja variraportöörid ja teada saada ka, mida komisjon asjast arvab. ja nagu te näete, on meil kolmkümmend viis, nelikümmend minutit selleks ja alustan sellest, et annan sõna proua Kathleen Van Bremtile, kes on raportöör. viis minutit, kui tohib paluda. viis minutit okay.. To... tänan, ma üritan sellega toime tulla. suur tänu et rääkisite ka, et meil on veel võimalik seda teemat arutada, tähtis on, et kõik saaksid oma sõna sekka öelda ja tähtajad on väga pingelised ka minu raportööri jaoks, mul ei ole raportit veel valmis, ma alles kuulan teisi ära ja esimesed mõttevahetused toimuvad meil ja ka väga palju kahepoolseid kohtumisi on lähipäevadel aset leidmas, tähtis on, et meil sünniks hea tugev alus. ma tahan rõhutada seda, et meie ja ma arvan, et ma räägin siin komisjoni kui terviku nimel, et me tervitame seda algatust. ja me palume ulatuslikumat ja jätkusuutlikumat investeeringute poliitikat juba pikka aega ju. ja et äh, oleks rohkem investeeringuid ja nihe nendele toimuks äh, kasinusmeetmetelt see on alguspunkt. Eh, paraku investeeringute plaan on pisut hiljaks jäänud, aga parem hilja kui mitte kunagi. ja nüüd on tulnud aeg ja eriti meie komisjon peab hea selle eest seisma, et see investeeringute plaan ikkagi seda algusetappi võimalust käest ei laseks ja ma tahaksin teile nüüd anda ülevaate visandi sellest, mis minu arvates on kolm kõige peamist teemat meie komisjoni jaoks nagu teate, meie oleme see komisjon, kes oma äh, arvamuse avaldab eeskirja number viiskümmend neli kohaselt, äh, sest seal on valdkonnad, mis meil, milles meil on ainupädevus ja nendest ainupädevuse valdkondadest ma sel teemal räägingi ja teised komisjonid juba teevad, tegelevad teiste keeruliste küsimusega selle väga laia teema puhul. kõigepealt, mis on peatähtis? on vaja tagada, et plaani rahastamine eh, eh, rahaga, mis on võetud Horisont kahekümnest kahekümnest eh, ja ka Euroopa ühendamise rahastust võetud rahadega, see on ju peamiselt energiainfrastruktuuride finantseerimiseks mõeldud, et sealt raha võtmine kuidagimoodi ei kahjustaks Euroopa teadusuuringute ja energia agendat. teiseks on vaja tagada see, et et raha ja garantiid leiavad kasutamist õigesti. lihtsalt investeerimisest ei piisa, tähtis on, et mida ja kuhu investeeritakse. täiendavad eh, investeeringud, eh, mis muidu ei toimuks, eh, toimuksid nii, et oleks tulu sellest mitte ainult majandusele, vaid ka ühiskonnale ja loomulikult meie keskkonnale, meie energeetikale. ja kolmandaks on vaja tagada, et rahaliste vahendite haldamine tagab, et tõesti vahendeid korralikult kasutataks ja õigesti kasutataks ja ka kontroll toimuks ka raha kasutamise üle, ei ole nii, et anname lihtsalt raha ja siis kontroll pärast puudub, mis selle rahaga peale hakati. ja nüüd veel väga konkreetsed küsimused, need puudutavad komisjoni Euroopa Komisjoni ja äh, mul on terve rida küsimusi, millele me peame kõigepealt vastuse saama ja alles siis äh, saame me raporti esitada ja muudatusettepanekuid teha. kust see raha tuleb? esimene küsimus. parlament ja see ei olnud ainult mina, vaid ka teised saadikud äh, siin meie komisjonis nägid kõva vaeva selle üle, et tasakaal tagada Horisont kakskümmend kahekümnes ja see on väga delikaatne tasakaal, mis meil õnnestus saavutada tööstuse, VKE-de, teadusasutuste, liikmesriikide eh, vahel. see oli väga raske saavutada ja paljud kolleegid, nagu minagi, oleme mõrus sellepärast, et see tasakaal, mis meil oli, on nüüd jälle kadunud uue määrusega. kas on mõttekas käivitada näiteks uus tead-, tähtis Energialiidu kohta ja samal ajal äh, investeeringud, mis tegelikult on selle Energialiidu selgrooks, näiteks paremad süsteemide vahelised ühendused ja salvestusvahendid äh, saavad kannatada. nii et ma olen väga mures selle pärast, et tasakaal Horisont kakskümmend kahekümnest on nüüd kadunud ja samuti Euroopa ühendamise rahastust on kadunud. CEF-ist on kadunud ja minul on küsimused komisjonile ma arvan, et me peame ette nägema võimaluse Mm, ja leidma alternatiivseid rahastamisvahendeid sellele projektile. kas on võimalik kasutada ära need jäägid, mis meil eelarves on tekkinud. ma ei ole eelarvespetsialist. ma vaatan siin Euroopa Komisjoni poole ja ka meie eelarvespetsialistide poole parlamendis. tulge meile appi. kui meil õnnestub vähem raha ära võtta Horisont kakskümmend kahekümnest, siis on see juba tubli saavutus ja äh, abiks nendele inimestele, kes selles valdkonnas töötavad ja väga mures on. et kas on alternatiivseid rahandusvahend, rahastamisvahendeid peale Horisont kahekümne kahekümne ja kust äh, neid võimalusi leida? teiseks, äh, milline tagajärg on see, kui me nüüd kärpeid teeme Horisont kakskümmend kakskümmend ja CEF-ist? kas see raha, mis läheb EFSisse, tagab äh, samasuguse või suuremagi võimendusefekti, kui see raha sinna paigutatakse ja kolmandaks, kuidas täpselt komisjon ära otsustas äh, kärpida Horisont kakskümmend kakskümmend eelarvet? kui räägitakse siin finantshooa argumendist, finantsvõimenduse argumendist, siis kuidas õigustada seda, et teadusuuringute alt on raha ära võetud see tähendab seda, et see raha sinna kunagi tagasi ei lähe. ja äh, EFSI äh, võimendusefekti ei anna ära kasutada näiteks teadusuuringute vahel. ja miks äh, GTI-d, kes tegelevad põhiuuringutega, jäid rahastamise alt välja, nii et ikkagi on vaja äh, uuesti tasakaalu viia erinevad aspektid Horisont kakskümmend kahekümnes. ma üritan nüüd kiiremini rääkida. teine mõte, et kust see raha nüüd peaks tulema. ja see oli see, millest ma rääkisin, nüüd kuhu ta raha peaks minema. EFSI ütleb, et eh, tugiinvesteeringud peavad olema täiend-, toetav ja toetama Euroopa Liidu eesmärke. kui me vaatame neid erinevaid lisandeid, mis on siin ringi liikumas, eh, digitaalset agendat, energialiitu, energiainfrastruktuure, VKE-sid, eh, siis meie oleme ju see komisjon, kes nende teemadega tegeleb. kõigepealt see täiendavuse põhimõte, vaja on tagada, et EFSI toetus ei lähe nendeks investeeringuteks, mis niikuinii nii oleksid toimunud. sest see tähendab seda, et risk ühiskonnal läheb suuremaks ja eh, tegelikult tulud olemasolevatele eraprojektidele lähevad, kasvavad suuremaks, me ei taha seda ju. ja teiseks ja veelgi tähtsam on võib-olla see, et kõik oleks kooskõlas Euroopa Liidu tegevuspoliitikatega ja põhimõtetega, sellest räägitakse artiklis viis, see on meie ainupädevuses eh, seoses selle määrusega ja kliimamuutused, keskkonnapoliitikad õiguslikult siduvad eesmärgid, eh, mis meil seal on, mis me tahame, et oleksid auahnemad õhukvaliteedi mm, pakett, tegevuskava selle kohta. mida me tahame, me tahame, et oleksid selged suunised, võib-olla siis piiritleda eh, summad neil eesmärkidel tagamaks, et raha kasutatakse tõesti niimoodi, et see oleks kooskõlas Euroopa Liidu tegevuspoliitikatega nendes valdkondades. ja nüüd ma tulen viimase teema juurde, see on juhtimine. see on peatähtis teema meie komisjoni jaoks, aga ka teiste komisjonide jaoks. jah, EFSi juhtimine, siin on vaja kaasata oskusteadmised, parimad eksperdid. et vaatame, kus nad on kas tegemist on valdkondavaheliste ekspertidega, kas nad suudavad anda hinnanguid, mis on väga tähtsad meie eesmärkide saavutamiseks, nii et väga-väga tähtis on see ka, et parlament oleks kaasatud, kui hakatakse EFSI rakendamist analüüsima ja üks kord aastas tuleb äh, siin komisjonis aru anda, aga sellest ei piisa meil on varasemast ajast kogemusi selliste programmidega, mis puudutavad eh, digitaalvaldkonna ja telekomi eh, teadusuuringuid ja arendustegevust. ja tähtis on, et EFSI juhtimine toimiks. meie ei ole need, kes otsustavad üksikute projektide üle, aga samas oleme meie need, kes otsustavad, et meie prioriteedid oleksid kajastatud ja täidetud uh,. Thank you very much, madam You said it was not so bad. aitäh, proua. näete, asi polnudki nii hull. saime hakkama, mitte võib-olla päris ajaraamide sees, aga igal juhul oli see väga huvitav. ning väga oluline oli, et te kõik selle välja ütleksite, mida te ütlesite. Eh, vabandust, ma pean siiski midagi siia lisama. Eh, need on formaalsused küll, aga väga olulised. EKOn komisjon ja eelarvekomisjon on siin eh, üheskoos vastutavad komisjonid artikkel viiskümmend kuus alusel. meie, nagu proua ütles, vastutame nende ainupädevuste eest artikkel kaheksateist ja üheksateist siis Connecting Europe ning härra Kraameriga, transpordikomisjoni juhiga, arutasime seda, kuidas kärpida artiklit üheksateist, sest see ei ole lihtne. kuna meil on ainupädevused mõlemal komisjonil artikli üheksateist osas ning artikkel viis kaks eesmärgid, EFSi eesmärgid, nagu proua ütles, et mille jaoks seda raha vaja on loomulikult see valitsemine on siin uus teema ning äh, jääb oluliseks järgneva kahe aasta vältel. nii palju siis formaalsustest. nüüd variraportöörid kõigepealt. härra Eller, EPP. teeksin ettepaneku, ma ei tea, mis see kell praegu on, võib-olla kolm minutit, mitte rohkem. kolm minutit, saate hakkama um.? daamid ja härrad. olles olnud Teresa Madurelliga koos raportöör Horisont kakskümmend kakskümmend osa, ei saa ma kuidagi mööda niisugusest emotsionaalsest seisukohavõtust. et praegu sisuliselt tahetakse öelda, et võimendust on meil vaja finantsturgudelt. aga see ei pea paika, kõige olulisemad infod. iga miljard, mis me võtame maha Horisont kakskümmend kakskümmend äh, valdkonnast, maksab meile kolmkümmend miljardit äh, vastavas sektoris. nii et äh, me mitte ei võida selles võimenduses, vaid kaotame. üks kolmkümmend, üks kolmekümnele, see on umbes sama võimendus, mida lubab meile Junckeri plaan, aga Junckeri plaan ei anna meile seda, mida ta lubab, sest eh, sest üks kolmekümmend, üks kolmekümne oli Junckeri kava sisuliselt oleks omakapital. ja me teame, et eh, taristuprojektidesse ei saa eh, siis erakapitali oma investeeringuid, omaniku investeeringuid kaasata. edasi, praktilised poliitilised küsimused, kui me võtame kaks koma seitse miljardit maha, siis tähendab, et äh, VKE-d, paljud VKE-d, kes oleksid muidu raha saanud, ei saa raha. kaks tuhat kuussada suurepärast äh, teadusmeeskonda ei saa raha. kuus tuhat seitsesada viiskümmend Marie Curie üliõpilast ei saa raha nii et me ei räägi võimenduseta programmidest, mida on võimalik kärpida iga aasta eelarve raames, me räägime sisuliselt innovatsiooni kärpimisest Euroopas. nii et seda diskussiooni struktureerimaks peaks küsima, nagu te õigesti mainisite, kas meil on alternatiive rahastamise osas ja alternatiive tegelikult on. meil on tulemusreservid, meil on äh, fondid, mis ei, ei toimi nii, nagu kavandati, meil on päris palju õhku Euroopa eelarves. ning äh, väga lihtne on öelda, et oh, mõned teadlased, kärpime innovatsioonirahasid. mis nende kõik on? aga sada protsenti, kaheksakümmend protsenti elavatest Nobeli laureaatidest on pöördunud parlamendi poole, paludes innovatsiooni Euroopas mitte kärpida, sellepärast et see sisuliselt mõjutab majanduskasvu ja töökohtade arvu. me peame neid tõsiselt võtma. teine argument on, et meil peaks olema vahearuanne. me Innofiniga seda tegime, see on meil olemas, viiskümmend miljardit on olemas ja küsimus on, mis siis muutus. me peame tagama, et me, me ei tõrjuks välja neid instrumente. et ei tuleks seda crowding out'i. ning teiseks, meil peab olema vahearuanne, vahehindamine. meil on seda tehtud kõigi rahastamisvahenditega ning vahearuande abil me, me raha ümber ei jaga aga kindlasti hindama peaksime ja kolmesadat miljardit me kindlasti kahe aastaga ära ei kuluta teiseks, see, mida praegu kirjeldatakse õigusloome ettepanekus, meil oli volinik siin just, kes rääkis meile digitaalsest taristust, me peaksime endale jätma natuke aega järgnevate nelja kuni kuue nädala vältel, tagamaks, et meie talitused teavad täpsemalt asja, aga meil on praegu õigusloome menetlus käimas ning läbirääkimised komisjoni ning kaudselt ka nõukoguga, millest meid on kõrvale jäetud nii et siis kas delegeeritud akt või siis olulisem oleks, et me võtame asja sisu sisuliselt õigusteksti sisse, mitte ei räägi umbmääraselt, et ärge seda kava põhja laske. kui see on reaalne ettepanek, siis peaks see e-, sisu olema akti enda sees või siis delegeeritud aktis, mis oleks paremuselt teine võimalus, sest siis me saame vähemalt jah või ei öelda ning äh, kolmandaks, meil peab olema äh, konkreetne äh, eraldamine, sihtotstarve. meil võib seda, võime seda teha kas eesmärkidega sidumise vormis artikkel viiskümmend neli näiteks sobiks ja viimane märkus me ei peaks äh, tegema koostööd RAND komisjoniga. sest see on ühine töö ning kui te nägite eelarve ja EKOn komisjonides toimunud äh, arutelu, see oli niivõrd abstraktne, siis me peaksime äh, me peaksime tõesti väga konkreetset tööd tegema, see on nagu blond naisterahvas on pimedas äh, baariruumis ja igaüks mõtleb tema, et ta näeb välja niisugune ja, ja naasugune. nii et eh, sisuliselt üks inimene ootab sellelt ettepanekult ühte, teine teist, kolmas kolmandat ja äh, me ei peaks asja jätma niimoodi, me peaksime nüüd üksikasjalikult neid küsimusi arutama, sest äh, saatan on peidus detailides. aitäh. aitäh, Kristjan. see blond naisterahvas, äh, tema juhtumist peaksime rääkima hiljem. järgmisena saab sõna kolleeg Robartšik. tahaksin rääkida üksnes nendest detailidest meie jaoks on oluline Euroopa taasindustrialiseerimine, iseäranis just ida ja lääne tasakaalu säilitamine. et lõpeks eh, idast läände kolimine ja seetõttu peaksime keskenduma eri majandusvaldkondadele, iseäranis rasketööstus, arvutitööstus, mere, merendus ja tagama töökohti nendes sektorites võimaluste korral. teiseks on oluline odav ja sõltumatu energia. seda on Euroopal vaja konkureerimaks Ameerika Ühendriikidega, meil on vaja kasutada oma kodumaist energiat, nii konventsionaalset kui mittekonventsionaalset ning eh, loomulikult on vaja sõltumatust, iseäranis idapoolsetest tarnijatest. ning eh, üldine sõltumatus maailmas. aitäh! nüüd kolleeg De Backer ALDE poolt. aitäh! esimees, ühinen kahe eelkõnelejaga eh, nende analüüsiga, ma mõtlen siis, et kust see raha tuleb. selge on, et, et tehtud on poliitiline otsus kasutada neid äh, rahasid, mis on nii-öelda komisjoni pädevuses, et valitud on kõige lihtsam, kõige lihtsam lahendus. kas see on ka kõige parem? tõenäoliselt mitte. juba on viidatud äh, reservidele või teistele Euroopa Liidu eelarve osadele ja see oleks alternatiiv nende kahekümne protsendi kärpimisele, mis on tõesti oluline Euroopa tasemel, et me peaksime tõesti mõtlema muudele lahendustele. teiseks, kes hakkab seda raha kulutama? määruses on selge, et see on EIB ja EIF, kes siis äh, kujundavad strateegia ja hakkavad tegema otsuseid. me peame aga endale aru andma sellest, et EIB on selgete volitustega institutsioon ning EIF ei ole ka suutnud tagada meile niisugust tootlust, nagu ta lubas äh, kõrge riskiastmega investeeringute toetamisel. ehk siis tekib küsimus, kas me saame paika panna mingi muu haldusmudeli selleks, et tagada, et see raha jõuab reaalsesse majandusse koostöös erapartneritega, kes teavad, mida tuleb teha tegelikult. sest investeerimisfondide osas on ju oluline, et et teataks VKE-de olukorda, teataks turgu, teataks suhteid are-, teadus-arendusasutustega. kõike seda on vaja teada, on vaja teada, kas meil õnnestub kaasata erasektoreid, kes koos kohalikke olusid, kohalikke olusid äh, tunnevad, sest meil ei ole mõtet hakata juhtima neid protsesse Luksemburgist või kuskilt mujalt, meil on vaja inimesi, kes teavad, mis reaalsuses toimub loomulikult peab see kõik olema ühitatud Euroopa strateegiatega ning Horisont kakskümmend ja kakskümmend strateegiaga ning Euroopa ühenduste rahastuga. et miks, miks hakata siin kõike seda tööd uuesti tegema? me peame tagama, et meie suunised, mis on läbi räägitud äh, INSET ja Horisont kakskümmend kakskümmend äh, raames, jääksid samaks, sest kui me võtame selle raha grantsu osas ning paneme selle investeerimisfondi, siis meil on vaja võimendusfaktorit, meil on vaja sisemisi investeeringuid, sest äh, muidu tekivad teised projektid. keegi ei, ei ole suutnud mulle seletada, kuidas raha, mis oli ette nähtud alusuuringuteks, äh, jõuab läbi selle, läbi selle strateegia või läbi selle kava tagasi aluse, alusuuringute juurde. parlamendi poolt peaksime tagama, et teostatakse piisavalt seiret ja järelevalvet, kord aastas ei, sellest ei jätku. investeerimiskomisjoni suunised peaksid olema ka märksa täpsemad. nüüd, kuidas seda juhtida ja kas Euroopa poolt saaks maksta ühekordselt need summad välja või peaks äh, maksma nii kulutuste tegemise tempos, sest nii saaks seda raha hoida kauem ringlemas ning paremini tagada garantii. ning äh, viimaseks, mis on selle fondi siis äh, strateegia kui sellise strateegia? me peaksime siin mitte minema liiga kaugele, aga andma ka piisavad suunised, nii et nii et äh, mitte iga projekt ei saa raha, see peab olema projekt, mis annab tootluse ja mis on Euroopale plaanis oluline ning loomulikult on oluline, et erasektor otsustaks ka, kas nad saavad osaleda. et kui me hakkame valima projekte, kus erasektor ei taha osaleda, siis eh, sisuliselt pole selle, selle seal mõtet. et päris palju on meil vaja veel ära teha, tehniliste detailide osas olen päri härra Eileriga. loomulikult on, on mõte teostatav, aga küsimus on, kuidas seda rakendada nii, et eh, ellu jäävad need investeerimiskavad, mis meil juba olemas on ja tekib tõesti lisaväärtus, ei hakata midagi dubleerima ja ei hakata välja tõrjuma erainvesteeringuid. suur tänu, arutelu on äärmiselt huvitav. Ähm, kuid meie ajamõõdik on nüüd katki läinud, me peame nüüd, äh, äh, meil on vaja Euroopa Parlamenti rohkem investeerida paljudeski küsimustes, aga ma nüüd vaatan ise aega, kui kolm minutit läbi saavad, siis ma peatan teid kinni. pean teid kinni, järgmisena saab kolleeg eh, Toomas, mulle meeldib, kui seda kella seal ei ole. esimene küsimus eh, puudutab muidugi seda, kust raha tuleb. Eh, meie peame olema need, kes peavad kaitsma saavutatud Eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas eh, oleme näinud, kuidas paljud ettepanekud eh, kaudselt kaotatakse ära. küsimus on tegelikult siis innovatsioonis Euroopas. me peame õiged kriteeriumid paika saama, et meie prioriteedid äh, oleksid selged, oleks selge, milline on Euroopa lisandväärtus ja ühtlasi peame kaitsma ettevõtlikke, edukaid ettevõtlusinstrumente. ei ole mõtet äh, selliseid instrumente ära kaotada, need on kuus aastat juba toimunud, toiminud ja loodame, et äh, ei saa loota, et see kõik see, mis, see, mis kiirustades tehakse, kuidagi edukaks osutub. Katlin, ma olen äh, nõus selle mõttega, et meil on vaja äh, mis meil on äh, vaja ringkaitset. meil on vaja vaadata ka tehnilise toetuse küsimusi äh, küsimus on nüüd ka selles, kas kõik tehnilise toetuse äh, raha läheb tsentraalseks kasutuseks ühele äh, üksusele, nagu näiteks investeerimispangale, või on ähm, näiteks ettevõtetel, üliõpilastel võimalik äh, maksta ettevõtetel, innovatiivsetele ettevõtetele, et see neid aitaks või küsimus on ka selles, kas kogu tehniline toetus korraldatakse tsentraalselt. meil on äh, Äh, vaja tegema ka selle peale, et, et, et tsentraalset lähenemist, meil on vaja ka detsentraliseeritud lähenemist kas või selleks, et, et tõhusamad projektid muudetakse panga poolt toetavateks projektideks. küsimus on ka selles, milline on komisjoni strateegia. peame vaatama, kuidas äh, komisjon ja nõukogu omavahel asju ajavad. Äh, meile ütles komisjon, et nad on kokkuleppele lähedal küsimus äh, on selles, et nad soovivad eelarvega kokku leppida, mitte meiega, sest äh, nad teavad, et eelarvekomisjon annab palju kergemini järele kui meie. nii et äh, me ei, küsimus on tehnilises probleemis, mis meid kõiki puudutab, ma arvan, et meie muudatusettepanekute esitamise tähtajad ei, on liialt lühikesed, komisjon tihtipeale lepib eraldi kokku liikmesriikidega ja siis äh, nad suruvad selle läbi, läbi meie juures läbi eelarvekomisjoni, võime detailidega ilusti tööd teha, aga hiljem jääme me hiljaks. peaksime sekretäriaadi ja koordinaatoritega koostööd tegema, peame mõtlema ka selle peale, eh, kas äh, meie eh, tähtajad äh, ei ole liialt hilised. järgmine on kolleeg Ferreira. Eh, suur tänu, härra esimees. jah, eelkõnelenute sõnavõttudest, raportööri ja variraportööride sõnavõttudest on selge, et meil on terve rida äh, Äh, muresid, millel me oleme ühel meelel. Needsamad mured ikka ja jälle. ja raportöör on ka seda väga hästi kirjeldanud oma sissejuhatavas sõnavõtus. ja kokkuvõtlikud järgmised. esiteks, kust see raha tuleb? Äh, kärped äh, teadusuuringute vallas kakskümmend seitse miljonit ja võib-olla äh, ei ole need, mida kärbitakse, alati olnud seotud baasuuringutega, äh, vaid hoopis teadusuuringute lõppstaadiumiga ja karta on, et nüüd baasuuringud just viimaste kärbeste tõttu kannatavad kõige rohkem. teine küsimus, kuhu raha läheb ja kes hakkab otsustama nende valdkondade üle? seegi on küsimus, mis vajab tingimata vastust. ja me esitame selle küsimuse ka kirjalikult nõukogule ja komisjonile. ja kolmandaks uue, selle uue fondi koosseis. jah juht komitee, seal investeeringute komitee luuakse selles fondis, aga kes hakkab otsustama projektide üle, millised projektid hakkavad rahastamist saama? ja kas teadusringkonnad on selle otsustamise juures hästi esindatud eksperdid ka fin-, finantsturgudelt kaasatud ja kelle huvisid hakkavad need finantseksperdid väljendama, kui hakatakse arutama, kes lõppkokkuvõttes raha hakkab saama. loomulikult me peame kaitsma nende huve, kes tahavad tulusaid investeeringuid teha. see on üks osa finantsvõimendusest. aga see ei lähe eh, kokku alati ilmtingimata meie muude eesmärkidega, mis samuti tuleb täita programmide kaudu. kui finantsekspertide sõna jääb peale, siis need muud eesmärgid võivad kannatada. nii et tõesti, kust raha tuleb, millele kulutatakse ja kes hakkab otsustama, kuidas raha kasutatakse, on kolm peatähtsat küsimust ja investeeringute komitee ja juhtkomitee ja juhatus on kõige tähtsamad komponendid selles fondis. jah, Claude, ma nüüd katkestasin eelkõnelejat, Claude, et sina sõna saaks. meil on teisigi kolleege veel, kes soovivad sõna, igaüks tohib rääkida ainult üks minut, palun olge selleks valmis ja nüüd ma tõmban nimekirjale joone alla, ma pean seda lihtsalt tegema ja mul on palve tõlkidele, äh, kes te sealt vaatate ülevalt alla meie peale, teised jälle mitte, aga palun andke meile veel kümme minutit tõlkeaega. istuge siin meiega kuni kaksteist neljakümneni, palun, kümme minutit kauem. aga selle vaatamata üks minut kõneaega. kolleeg Tošanovski kõigepealt. já s mnohými věcmi které byly řečeny velmi souhlasím a jenom připojuji se k těm aitäh tahaksin ühineda nendega kes ütlesid et meil on suur küsimärk selles osas kust see raha ikkagi tuleb siin räägiti Connecting Europe Facility'st ja telekommunikatsioonist ning üks miljard ja kakssada miljonit minu meelest veel on puudu ja, ja, ja kust see siis tuleb ja kuhu läheb, neid küsimusi tegelikult on rohkemgi ning ma jagan nende kahtlusi, kes küsisid selle kohta, kuidas need meetodid paika pannakse, sest Connecting Europe Facility puhul äh, olid need arutelud, kestsid üle aasta, aga nüüd tahetakse, et me paneksime need reeglid paika väga ruttu, et kuidas see äh, see raha süsteemi siseneb. ja küsimusi on siin liiga palju, nii suured, suurte rahasummadega seoses. suur tänu mõned siin küsisid komisjoni strateegia kohta, mulle näib, et strateegiat ei ole ja lihtsalt vahitakse kristallkuulikese pealt. jah, eh, Horisont kakskümmend kahekümnes on terve rida kärpeid tehtud, näiteks Euroopa Teadusuuringute Tehnoloogia Instituut on suure kärpe all ja see on täiesti vastuvõetamatu, tegemist on algatusega, mis koondab teadusuuringud, innovatsiooni ja hariduse ja paljudes liikmesriikides on juba tähtsad plaanid ja projektid olemas. ja seal on näiteks üks eelarverida, mis puudutab jäätmete äh, ringlussevõttu ja innovatsiooni nüüd kadunud. ma olen nõus Catherine'iga, me peame olema edukad ja äh, blokeerima need kärped, mis instituudi realt tahetakse teha. Ähm. proua Tal, äh. ma tänan. see, mida me täna kuulsime, on tõesti murettekitav jah, need mured on õigustatud ja nendega on ka juba tegelenud nimelt, et kust raha tuleb ja kuhu raha läheb, on käsitlemist leidnud. ma ei saa nõus olla raportööriga, et investeerimine iga hinnaga ilmtingimata tulemusi toob ja Euroopa õigetele radadele seab. mul on terve küsimusi pärast seda, mida ma täna kuulsin, kuidas tagada, et investeeringud äh, Äh, tõesti oleksid ka kooskõlas strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ja kaks tuhat kolmkümmend kliimaenergiapaketi eesmärkidega. kuidas tagada, et ainult suure riskiprofiiliga projektid on need, mis toetust saavad? ja kuidas tagada, et need investeeringud tõesti lähevad kõige auahnematele projektidele ja loovad kvaliteetseid töökohti juurde ja viivad meid üle väikeste süsinikuheitmetega majanduse radadele kolleeg Van Nistelrooy, palun. suur tänu. mul on suur hea meel selle seisukoha üle, mis on seni nii võetud. et meie komisjon äh, tõesti üritab selgust saada, milliseid ridasid täpselt hakatakse kärpima. raportöör väga õigustatult juhtis tähelepanu sellele, et meil on tasakaalus Horisont kakskümmend kakskümmend senini olnud. ja ei saa ju nii, et lihtsalt nopitakse midagi õhust nüüd. kui te olete veendunud, et on olemas nägemus, mis on tasakaalus, siis sellest lähtuvalt tulekski edasi tegutseda ja ei tohi oodata on vaja nüüd koordinaatoritega koostööd teha ja kiiresti edasi minna. tänan, e, mina olen eelarvekomisjonis ja mind sellepärast mure, panebki muretsema kõige rohkem see, et kust see raha tuleb. E, kõigepealt kolleege tahaks rahustada jah, eelarvekomisjon mõtleb nende asjade üle väga põhjalikult praegu järele, et kust see raha tuleb e, meie eesmärkide realiseerimiseks. tähtis on, et meie esialgsed eesmärgid tõesti ellu viiakse ja äh, nõukogu on see, kes komisjoni ettepanekut tahab nüüd ilma mõtlemata mm, läbi hääletada ja meie peame siin siis nüüd pidurit panema. nüüd kõigepealt eh, jah, oskusteave. kui me vaatame neid erinevaid meetmeid, mida tuleb hakata rakendama, siis ma arvan, et EFSil on siin mitmesuguseid võimalusi. Oettinger just rääkis sellest kuivõrd tähtis on see, et internet oleks väga kiire ka maapiirkondades. jah, mm, erasektori vahenditega erasektori äh, rahalisi vahendeid võimendada selle rahadega, mis tuleb Euroopa ühendamise rahastust, on palju tõotav. aga nüüd muus osas peame mõtlema selle peale ikkagi, kuidas neid esialgseid poliitilisi eesmärke õnnestub täita. horisont kakskümmend kakskümmend Äh, ITER-ist võeti suur summa ära. Äh, ma arvan, et me oleme siin kõik nõus sellega, et EFSist saaks ITER-it just paremini toetada kui liikmesriikidest. katkestatakse ja proua Jens saab järgmisena sõna. Ähm, suur tänu, Saksamaal on üks vanasõna mis räägib vasakust taskust ja paremast taskust, et eh, see, mis paremast taskust võetakse, pannakse, topitakse vasakusse taskusse. ja aga mina ikka küsiks, kus siis see lisandväärtus kõige suurem saab olema. nii et tähtis on, et kõik, mis me teeme, oleks ka tubli lisandväärtusega. nüüd Horisont kakskümmend kakskümmend või Euroopa ühendamise rahastu või võtta raha hoopis eh, eelarvereservidest, <clears throat> sest tegelikult praegu me räägime siin ainsatest rahadest, mis on reaalselt olemas, sest mujal ainult ju kärbitakse, eelarved aina vähenevad. nii et meil on nüüd tähtis selgitada, kus täpselt raha kasutada, nii et see oleks olu-, hästi kasutatud. teiseks, meie kliimaeesmärgid, kõik see, mida me oleme siin üheskoos otsustanud, keskkonnakriteeriumid, energiaalased eesmärgid kuidas on nende projektidega? kas on nende projektide üle otsustatud ka tõesti asjatundlikult? EFSI, kes kontrollib nüüd EFSI rahaliste vahendite kasutamist? mina ei näe seda kontrolli praegu, nii et mul on suuri-suuri kahtlusi ja kõhklusi praegu. suur tänu, kallid kolleegid, me oleme väga õnnetud praegu sest me peame otsustama Horisont kakskümmend kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu mm, üle. mõned algatused Horisont kakskümmend kakskümmend, mõned algatused seal on ju tuttuued, näiteks Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut on uus, sest seitsmendas raamprogrammis teadusuuringuteks seda üldse ei finantseeritud, nii et esimest korda nüüd seda institutsiooni hakatakse rahastama teisigi uusi ideid nagu teaming ja twinning ja nii edasi. aga lõppkokkuvõttes me ikkagi peame mingi otsuse langetama ja väga tähtis on nüüd ära kuulata Euroopa Komisjon, härra James Hinton, palun. härra James Hinton, annan teile sõna kaheks minutiks. okei okay,, I will be very short. teen väga lühidalt. ma ei ole James Hinton, ma olen Anis Feliciatos, aga teen ikkagi lühidalt põhiliselt on siin kaks küsimust, mis on kõlanud, et kust see raha tuleb ja kuhu ta läheb. kust raha tuleb, ma mõistan kriitikat selle kohta, et kärbitakse Horisont kakskümmend kakskümmend programmi ja, ja äh, CEF-i. aga ma peaks ütlema, et need kärped ei ole siiski nii dramaatilised, seda sõna on siin kasutatud seitsekümmend üheksa miljardit järgmise viie aasta jooksul, aga tegelikult on see kolm koma viis miljardit sellest eelarvest. nii et see ei ole dramaatiline. teine asi, mida ma kuulsin, on, et projektid, mis on ette nähtud toetusteks, ei toimi investeeringutega aga sisuliselt investeeringud, ma saan aru, peaksidki minema projektidesse, mis on sobivamad investeeringute vormis eh, läbiviimiseks ja, ja toetused peaksid minema projektidele, mis on, mida on mõistlikum läbi viia toetuste vormis. ning eh, tegelikult meie hinnangul ongi siin projekte, kus, mis oleksid sobivamad investeeringuteks. kuhu raha läheb? me mõistame, et soovitakse tagada järelevalve ja kriteeriumid ja nii edasi, aga me peaksime mõtlema siin tasakaalule. ja seetõttu ongi meil vaja sõltumatuid eksperte. mitte ainult eh, on meil vaja investeeringute kav-, projekte, mis on avaliku, avalike huvide seisukohast asjalikud, vaid meil on vaja projekte, mis, mille, mis on huvitavad ka erainvestoritele investorite kaasamine on väga oluline, seetõttu on oluline paindlikkus. loomulikult võib meil olla rohkem järelevalvet, aga me peaksime vältima seda, et iga võimaliku otsuse ümber hakkab toimuma poliitiline kemplemine, sest siis võtab kõik see lõpmatult aega ja me ei saagi erainvestoreid kaasa, aitäh. head kolleegid, pidagem meeles, et teisipäeval palun nüüd proua raportööril ka paar sõna öelda, aga meenutan nüüd kõigile, et teisipäeval Strasbourgil tuleb meil kahetunnine arutelu asepresident Kataise ja volinik Moesiga. proua von Bremt, viimased sõnad. teen lühidalt, kõigepealt tahaksin tänada variraportööre ja teisi sõnavõtjaid ning öelda, et tundub, et üldjoontes oleme osutanud samadele probleemidele. ning minu töö järgnevatel päevadel on kohtuda võimalikult paljude inimeste või rühmadega ja panna paika joon või suund, mida ma saan järgida raportis selles küsimuses. nüüd kõigepealt kuulan tähe- ja, ja seetõttu ma olen valmis kõikide tähelepanelikult kuulama, aitäh! ja see ei saa sul kerge olema, Katrin, see ülesanne. kohtume kell kolm ning äh, tänan kõiki esimeest, tänab tõlke nende täiendava üheteist minuti eest, aitäh!